Vabbè, vabbè. Allora, buongiorno a tutti. Cominciamo. Tere hommikust kõigile. Ja alustame oma koosolekuga reedel lahkus meie hulgast härra Bruno, äh, Olafi direktor ja ma tahaksin äh, meie komisjoni esimehena ja ka isiklikult äh, ja ka kõikide meie liikmete nimel, ka teiste komisjonide liikmete nimel avaldada kaastunnet tema perekonnale, me oleme teinud väga head koostööd ja ta on juhtinud Olafit äh, parimal võimalikul moel. nüüd ma siis äh, tervitaksin meie sees härra Šemetat. Äh, meil on ette nähtud kolmetunnine kuulamine, kolmetunnine koosolek. tere tulemast meie sekka, härra Šemeta. ja ma tervitan tere tulemast ka EMKU ja EKONi liikmeid. tervitan ka eelarve kontrolli komisjoni liikmeid ja ma tervitan kõiki kohale tulnud Euroopa Parlamendi liikmeid. lähtuvalt meie päevakorrast ja meie meie kodukorrast kuulame me komisjonide ko,, komisjoni volinikke vastavalt äh, nende pädevusvaldkondadele, uurime nende teadmisi äh, nende tulevases äh, töövaldkonnas. volinikukandidaat on meie vastanud juba viie kirjaliku küsimuse viiele kirjalikule küsimusele, nende küsimused ja vastused on jagatud äh, kõikides keeltes äh, liikmetele kätte, me, meil on ka tema äh, härra volinikukandidaadi elulugu ja tema majanduslike huvide deklaratsioon ja härra Barroso pöördumine inglise keeles ja ülesande kirjeldus. väga oluline on, et me täna peaksime kõigist ajapiirangutest kinni küsimuste esitamisel kõigepealt saab äh, volinikukandidaat äh, sõna kümneks minutiks, siis on meil kaks ja pool äh, tundi ette nähtud küsimusteks, kõigepealt fraktsioonide esindajad, seejärel kõik teised. ma um, jälgin väga tähelepanelikult, et aegadest peetakse kinni, üks minut küsimuse esitamiseks, kaks minut volini-, kaks minutit volinikukandidaadile vastamiseks, üks minut jällegi täiendava küsimuse esitamiseks ja siis üks minut äh, taas volinikukandidaadile kommenteerimiseks. ja siis äh, annaksin ma sõna härra volinikukandidaadile. Äh, sõna kümneks minutiks, pidage meeles seda, et kõik võivad rääkida oma emakeeles, kuna meil on tõlge kahekümne kahes keeles ja kõik need, kes ei ole siin kohal, saavad vaadata ja kuulata meie kuulamist parlamendi koduleheküljelt. Äh, ja loomulikult äh, koostatakse ka koosoleku protokoll, mis hiljem avaldatakse. nüüd annaksin ma kohe sõna härra Šemetale, volinikukandidaadile kümneks minutiks, palun. Madame la President, Monsieur le President. Äh, härra esimees, proua esinaine, austatud parlamendiliikmed, mul on suur rõõm teie ees siin esineda, olles Maksunduse Tolliliidu auditi ja pettusevastase võitluse voliniku kandidaat. teisisõnu, olen ma volinik erinevate maksu, finants ja info tööriistade üle, mis ja ma püüan sel moel hallates kõike seda täita inimeste ootusi, majandusprobleemid, töökohtade loomine, tugevamad sotsiaalgarantiid Need on tänase Euroopa kodanike südamed. samuti julgeolek, turvalisus, kliimamuutus, energiavarustatus ja selle hind, needki on meie kodanike südamed. Lootused, need lootused ja need mured peavad meie tegevusi juhtima. ma kinnitan teile, et mina lähtun nendest muredest ja nendest lootustest oma otsustes ja oma tegevuses. maksundus ei ole mitte ainult tulude kokkukogumine. audit ja pettusevastane võitlus ei ole mitte lihtne kontroll. Need poliitikainstrumendid on väga suure potentsiaaliga. see potentsiaal, seda potentsiaali tuleb täielikult kasutada selleks, et teenida Euroopa Liidu majanduse ja sotsiaalse arengu huvi, huvisid kui te toetate minu äh, ametisse nimetamist, äh, siis äh, ma vastutan ma väga laiaulatusliku portfelli eest. maksunduse tolliliit, kulud ja, ja tulud on kaks eelarve üht poolt, kaks faasi ühes majandustsüklis, kaks faasi, mis peavad teenima ühte sama eesmärki ühiskonna kasu eesmärki. ja seal tuleb lähtuda läbipaistvusest, vastutuse põhimõttest, aruandluskohustuse põhi, põhu, põhimõttest ja loomulikult tuleb austada ka maksumaksja raha kui sellist ma olen selles veendunud ja sellepärast, et sellepärast on igasuguse pettuse vastane võitlus seotud eelarve kuludega, maksundusega, tolliga ja see saab olema minu töös väga tähtsal kohal ma ei kahtle selles, et Olafil on väga tähtis roll mängida selles töös. esimese oma ametiaja, ameti tööaja jooksul, esimese aastakümne jooksul on Olav äh, saanud endale väga võimsa äh, renomee, mis ja siinkohal kasutaksin võimalust ja avaldaksin kaastunnet äh, Olafi direktori perekonnale, kuna äh, härra direktor lahkus meie hulgast eelmisel nädalal. aga sellegipoolest Olafi tööd tuleb rakendada optimaalselt ja iga kord, kui me seisame silmitsi uute väljakutsetega, tuleb meil üle vaadata äh, Olafi võimalused äh, mõtteid, ideid on palju, aga selleks, et õigeid ideid välja valida, tuleb meil hoida oma vaim avatud ja ka vaadata, millised on tuleviku arengud. oluline on Olafi sõltumatus, vas-, aruandluskohustuse aspektid, samuti ka Euroopa äh, prokuröri amet äh, ja seo-, sidemed sellega. kõik need on väga keerulised küsimused ja ma olen teadlik, millised on parlamendi seisukohad nendes küsimustes ja ma olen valmis äh, teiega kõikidel nendel teemadel arutlema. ja nüüd siis Euroopa Liidu eelarve kulud eelarve, e, Euroopa inimeste rahade kulutamine, ma arvan, et mitte ükski vabandus, mitte ükski argument ei suuda õigustada rahade kurjasti kasutamist ja seetõttu on ähm, auditi kvaliteet äh, minu jaoks väga tähtsal kohal. me peame siin alustama päris algusest, äh, sellepärast et eelmistel aastatel on küll tehtud suuri edusamme, kuid äh, me ei tohiks istuda käed rüpes. me peame kandma hoolt selle eest, et me teame, kuhu on kulutatud iga viimane kui euro ja ma tahaksin igasuguseid riske vähendada võimalikult äh, väheste kulutustega. minu eesmärgiks on vähendada bürokraatiakoormat äh, ja luua täielik äh, ülevaade sellest, kuhu on raha kulutatud ja ka hoida ära raha kurjasti kasutamist. oluline on ka juurdepääs informatsioonile ja avatus, kui me räägime aruandluskohustusest, seetõttu on minu jaoks väga oluline läbipaistvuse initsiatiivi edasiarendamine. konkreetsete ettepanekute ettevalmistamine äh, tolerantse riski valdkonna kohta on üks minu töövaldkondi eelarvekulude valdkonnas. ma teen koostööd teiste volinikukandidaatidega, kes vastutavad samade küsimuste eest teistes valdkondades. ma olen veendunud, et mitte, see pole mitte ainult vajalik, vaid ka võimalik äh, lihtsustada äh, meie Euroopa Liidu rahastuse sobilikkuse või toetussobilikkuse eeskirju ja ka e-, kasusaajate projektide esitamise eeskirju. ma usun, et meil on võimalik leida fiskaalse distsipliini, aruandluskohustuse ja lihtsuse äh, vahel sobiv tagal. ma usun, et need lahendused aitavad äh, meid viia edasi äh, ka nende eesmärkide suunas liikudes kuulan ma ära ka Kontrollikoja arvamused, ka eelarve kontrollikomisjoni arvamused, ma leian, et teie arvamused on väga olulised ja väga väärtuslikud ja ma võtan arvesse kõiki teie soovitusi ka eelarve heakskiidu, eelarve täitmise heakskiidu protsessi hulgas. ma olen olnud rahandusminister ja, ja see on andnud mulle võimaluse äh, Euroopa Liidu finantsküsimustega tutvusega, mul on laiem ülevaade sellest, ma näen, millised äh, kasu, millist kasu äh, tööhõivele, sotsiaalsele julgeolekule ja arengule võib tuua meie finantspoliitika ja maksunduse ja tollipoliitika, see ei ole mitte ainult fiskaalmeetmed äh, kui sellised, äh, vaid need on võimalused, mis aitavad äh, meil meie ühiskonnas vajalikke protsesse ellu viia. Euroopa seisab täna ristteel me oleme just lõpetanud vaba langemise aga olukord on siiski veel üsnagi habras, mistõttu me peame rohkem kui kunagi varem pingutama ja tagama, et meie avalikud äh, finantsid, meie riiklikud finantsid jääksid stabiilseks, sellepärast et pidage meeles seda, et äh, tegelikult kannab meie kulusid ju ikkagi kodanikud ja see mõjutab kõik ka perekondi, seetõttu me peame alati läbi viima mõjuhinnangud, kõik otsused peavad äh, meie ideesid kajastama ka ja meil on vaja äh, nende jaoks äh, ühiskondlikke huvesid eesmärkideks äh, ja kuidas siis kõiki neid eesmärke Maksunduse ja Tolliliidu valguses täita? kõigepealt tahaksin ma keskenduda siseturule, turule, mis on üks Euroopa Liidu ja Euroopa integratsiooni suurimaid saavutusi. aga me peaksime olema enese suhtes kriitilised, mitte kõik siseturu äh, Äh, eelised äh, ei äh, too meile praegu täielikult seda kasu, mis nad võiksid tuua, et potentsiaal pole täidetud. ma, me peame uurima, millised takistused muudavad meie äriinimeste elu raskemaks ja ettevõtete elu raskemaks. sellised takistused tuleb kohe kõrvaldada, kahekordne maksustamine näiteks, see tuleks maksumaksjale sõbralikult ja kiiresti lahendada ja kõrvaldada. me peame vaatama, milline, milline me peame vaatama uue pilguga meie konsolideeritud maksubaasi ja kindlasti äh, selle maksubaasi arvutamise eeskirjade ülevaatamine annaks ettevõtetele võima-, uued võimalused äh, siseturust rohkem kasu saada. see vähendaks kulutusi ja suurendaks ettevõtete mobiilsust ja parandaks äh, konkurentsi. hea haldus tavade kallal tehtud, tehtav töö, bürokraatia vähendamine, maksusüsteemide lihtsustamine ja äh, maksude tagastamise aja lühendamine, äh, need on kõik asjad, mida me saame ette võtta ja see nimekiri ei olnud veel lõplik. üks äh, tänase päeva kõige kuumemaid ja kõige tähtsamaid küsimusi on energia küsimus. mina kavatsen algatada maksuuuendusi, mis seda sektorit aitavad tugevdada ja aitavad kaasa ka keskkonnakaitsealastele otsustele ja ma usun, et rohelistele küsimustele keskendumine peab kajastuma ka meie maksufilosoofias ma kavatsen äh, uuendada ka maksunduse süsteemis, kahekümne esimese sajandi Euroopas on vaja ka kahekümne esimese sajandi tollisüsteemi äh, ja siin ma mõtlen, et tollisüsteem peaks olema äh, internetipõhine, kaasaegne ja kasutama infotehnoloogia tänaseid võimalusi. selline tollisüsteem tooks kasu meie ettevõtetele, meie kodanikele ja aitaks neil kokku hoida aega ja raha. ainult selline süsteem Äh, täidaks oma ülesannet, tagades meie piirid, meie turud ja meie omandiõiguse, sealhulgas ka intellektuaalomandiõiguse ja samuti tagaks ka meie inimeste julgeoleku. ma olen äh, viidanud korduvalt äh, majandus, maksundus ja, ja maksunduspoliitikana, aga mina ei, ma ei pea, ma ei pea ees, majandust eesmärgiks omaette eesmärk, majandus on öö, vahend, mis teenib Euroopa e, ideid, peab aitama kaasa muudatustele, mida inimesed tahavad näha ja tugevda meie sotsiaalmudelit, kus mitte keegi ei ole, tunne ennast tõrjutuna. mina usun, et edu saavutamine sellises protsessis on kõikide institutsioonide ühistöö tulemus ja seetõttu tihe koostöö teiega saab olema väga tähtsaks osaks minu tulevases töös. ma usun, et usaldus on eeltingimuseks viljakale koostööle ja seetõttu olen ma valmis teid informeerima mitte ainult eduelamustest ja saavutustest, vaid jagama teiega ka kõiki neid muresid, mida ma oma töös kohtan ja kõiki neid ja meie tänane kuulamine saab olema esimeseks sammukeseks meie tulevases dialoogis, aitäh! Grazie, eh, signor commissario. Tänan, härra volinik. Järgmisena annan ma sõna proua Kresslale, palun praegu on äh, eelarve kontroll keskpunktis ja ma tahaksin äh, siinkohal avaldada austust äh, Olafi endisele peadirektorile ja tema lahkumise tõttu on nüüd Olav keerulises olukorras komisjon on blokeerinud juba neliteist kuud Olavi reformi. kas te olete valmis aasta lõpuks esitama vajaliku töödokumendi, et me saaksime jätkata Olavi reformiga? meie kardame, et äh, Euroopa prokuratuuriga komisjon algatab nii-öelda uue ehitamise ja lõpuks äh, tõhusus kannatab Olafil äh, on suur vastutus äh, uurimise valdkonnas. kas te olete nüüd äh, valmis kiiresti leidma uue peadirektori? ja meil on tõesti suur vastutus siin ju kanda. Euroopa Parlament soovib ka Euroopa prokuratuuriga suhtes äh, täpsustusi ja üleminekuaja sõdade paikapanemist. suur tänu, härra volinik, äh, kaks minutit on teil vastuseks aega uh,. I would like to start with the second question and uh, Uh... suur tänu, härra esimees, ma, ma alustaksin teisele küsimusele vastamisega, ma arvan, et meie ühiseks ülesandeks on tagada Olafi tegevuse järjepidevus ja ma arvan, et komisjon annab endast parima selleks, et tagada äh, Olafi töö, komisjon on võtnud ühendust ka õigustalitusega selleks, et äh, leida sobiv lahendus äh, sellele küsimusele. nagu te teate, härra Kallas praegusel hetkel endiselt vastutab Olafi tegevuse eest ja me teeme tihedat koostööd härra Kallasega selles küsimuses ma olen valmis teiega arutlema kõikide võimalike lahenduste üle, kõikide stsenaariumite üle, kuidas edasi minna. ma arvan, et meie põhiülesanne on tagada võimalikult kiiresti see, et kuulutatakse uue peadirektori kohale konkurents välja nii pea kui vähegi võimalik, ma jään lootma teie koostööle, teie mõistmisele selleks, et et parimal võimalikul moel koostada uue peadirektori töö ametikirjeldus. mis puudutab Olafit käsitlevaid õigusakte, siis minu meelest ei ole vastuvõetav, et volinik ei reageerinud nõukogu ettepanekutele ja ka parlamendi ettepanekutele seoses õigusloomeliste ettepanekutega mis esitati parlamendile kahe tuhande kuuendal aastal, teie ettepanekud tulid tagasi minu teada kahe tuhande kaheksanda aasta novembris. nagu te teate, härra Barroso on pühendunud sellele ülesandele ja oma poliitilistes juhtnöörides on ta välja toonud, et tuleb luua sõltumatu Olav, seda on toetanud ka parlamendi äh, liikmete enamus ja ma arvan, et me peame leidma õige tee äh, lahenduseni, aitäh. Vuole la parola onorevole Gressele per un minuto. tänan, proua Gressle veel üks minut. Olavi sõltumatuks muutmine on Barroso suunistes äh, kirjas ja parlament oli sellega nõus aga see ei ole siiski selline täielik äh, nõusolek. nüüd on siin tekkinud teatud konflikt ikkagi, mis puudutab Olavi sõltumatust ja ma ei saanud aru, kas te esitate nüüd töödokumendi Olavi reformiks või mitte. volinik, üks minut, palun uh,. Thank you. We just suur tänu, me rääkisime sellest küsimusest väga üksikasjalikult president Barrosoga ja ma võin teile kinnitada, et president Barroso on valmis oma poliitilistest juhtnööridest kinni pidama. Neid äh, juhtnööre toetasid ka, ka parlamendiliikmete enamus ja tema jaoks need poliitilised suunised ei ole lihtsalt äh, paberiks, need on suunised, mida ta tahab ka reaalselt järgida oma tulevases töös. ja loomulikult meil tuleb leida võimalus, kuidas selle küsimusega optimaalselt tegeleda, ma olen valmis teiega arutama selle üle, kuidas võimalikult hästi tagada, et Olav oleks sõltumatu, tõhus ja efektiivne oma töös all'onorevole Geier per un minuto. suur tänu, härra Kaier, üks minut, palun. tänan, härra esimees. härra volinik, tulen veel kord tagasi Olavi juurde. meie komisjon on kindlalt sellel arvamusel, et äh, Olav peaks olema tõhus asutus, pettusevastane võitlus on meie poliitika keskpunktis ja me oleme täiesti veendunud, et pettustevastane võitlus on valdkond, kus Euroopa Liit ei tohi järele anda. see on teema, millele avalikkus pöörab tugevalt tähelepanu. Te juba ütlesite, et äh, härra Barroso suunised said koja enamuse toetuse, see on täiesti õige, minu fraktsioon jäi küll erapooletule seisukohale, aga sellest hääletusest ei saa tuletada seda, et kõikides nendes valdkondades, mida suunistes mainiti, saab ka automaatselt koja enamuse toetuse. ma tahaksin teilt kuulda äh, et äh, kas äh, teie võitlete selle nimel, et Olav jääks komisjoni integraalseks osaks või mitte? volinik, kaks minutit, palun uh,. Thank you for your question. suur tänu selle küsimuse eest. ma võin veel korrata seda esimest vastust esimesele küsimusele. minu jaoks on väga oluline ja ma arvan, et meie kõigi jaoks on oluline tagada äh, Äh, Olafi äh, sõltumatus ja tõhusus. ma arvan, et Olaf on siiamaani väga hästi toimunud või töötanud hästi, võideldes korruptsiooni vastu Euroopa Liidus. ma arvan, et äh, siinkohal me peaksime avaldama tunnustust Olavi esimesele peadirektorile, härra Franz Hermann Brünerile ja ma arvan, et me peaksime jätkama oma tööd selles vaimus ma arvan, me peaksime tegema koostööd, püüdes leida äh, võimalikult äh, sobiv stsenaarium Olafi jaoks selleks, et äh, jõuda lõpuks Olafi eksternaliseerimiseni ja sõltumatuse tagamisele, võttes arvesse ka pikemas per-, perspektiivis Euroopa äh, prokuröri küsimust me peame vaatama, kuidas neid kahte küsimust võimalikult hästi ühendada ja kuidas nende kahe äh, org-, organi tööd võimalikult äh, hästi ühtlustada. Äh, sellest küsimusest me rääkisime me ka volinikukandidaadi Redinguga, me oleme valmis selles valdkonnas tegema koostööd ka. aitäh! Grazie a lei, onorevole Gaier, se vuole un minuto suur tänu, härra Kaier, üks minut veel. ma usun, et mis puudutab Olavi sõltumatust, siis see on selge, seda toetame me kõik siin komisjonis. küsimus on aga selles, et kuidas Olav äh, toetab töötab efektiivselt, kui ta ei ole enam komisjoni osa, vaid äh, eraldiseisev asutus. nagu ma aru sain, siis te toetate Barrosot äh, selles, et äh, Olav saab täiesti iseseisvaks, aga kuidas te tagate Olavi tõhususe suhetes teiste institutsioonidega siis? volinik, vastuseks üks minut, palun. I think that's uh, really the ma arvan, et äh, siinkohal võtmeküsimuseks on tõhusus Olafi töös. ma arvan, et meie kodanikke ei huvita eh, eriti palju see, kuidas Olav institutsionaalselt on üles ehitatud, aga neil on südamel eh, Olavi eh, tegevus pettuse ja korruptsioonivastases võitluses ja ka teistes tähtsates küsimustes. ja ma arvan, et siinkohal me peaksime hindama kõiki plusse ja miinuseid äh, ja vaatama, kuidas tagada see, et me saavutaksime see, mida meie kodanikud tõesti ootavad äh, Olafist ja ma kinnitan teile, ma olen oma töös täiesti avatud ja arutan kõikide üksikasjade üle Olafi tuleviku kohta ka teiega. Grazie, un minuto all'onorevole Tšatsi Markakis. Herr Kommissar suur tänu, härra Hatsimarkakis, palun. meie oma fraktsiooni nimel tahaksime öelda, et meil on probleeme Olavi eksternaliseerimisega, te ei anna praegu ühest vastust, te arutate siin seda teemat meiega, aga meie oleme igal juhul eksternaliseerimise vastu. valitsusvälised organisatsioonid on ka sellised asutused, kus võib äh, aset leida pettusi ja komisjon ei ole seni defineerinud valitsusväliseid organisatsioone ja ei ole avalikustanud, milliseid komisjon toetab näiteks tarbijakaitses ja keskkonna valdkonnas valitsusvälised organisatsioonid mõjutavad aga komisjoni äh, tööd äh, tugevalt. meie aga ei tea, kes nendes organisatsioonides äh, täpselt äh, on, meil tuleb äh, maksumaksjale selgeks teha nende organisatsioonide taust. kas te olete valmis edastama meile nende organisatsioonide nimekirja ja valgustama seda valdkonda? tänan, volinik, kaks minutit, palun. Uh, jah, ma usun, et vabaühenduste küsimus on väga tähtis, väga tõsine küsimus, ma olen teiega täiesti nõus. määratuse probleem. ma arvan, et selles osas, kui me jõuame ühiselt, ühise vabaühenduste kirjelduseni, siis see aitaks märkimisväärselt selle küsimuse käsitlemist olen teiega täiel määral nõus, aga siinkohal on üks probleem. nimelt, kui me vaatame liikmesriikide õigusakte, kus on vabaühenduste mõiste määratletud, siis me näeme väga erinevaid määratlusi ja väga raske on leida ühist nimetajat vabaühenduse määratlusele, aga ma arvan, et kui see meil õnnestuks, siis oleks see väga kasulik mis puudutab äh, läbipaistvust, siis ma arvan, et äh, me äh, saavutasime päris palju juba Euroopa Liidu rahastajate interneti riputamisega, sealhulgas riputati internetti ka, ka, ka vabaühendused. tänapäeval võivad kõik vaadata internetist, kuidas, kui, millised rahalised vahendid millistele äh, projekti kasusaajatele eraldati ja ma kavatsen seda initsiatiivi veel edasi viia, edasi arendada, luua internetileheküljed, kus võib vaadata äh, ka liikmesriikide kaupa Äh, meil on juba selline kodulehekülg, aga see kodulehekülg ei ole eriti kasutajasõbralik, me peaksime vaatama, kuidas seda saab muuta kasutajasõbralikumaks, kuidas võtta kasutusele paremad otsingumootorid ja kuidas luua võimalus kodanikele, Euroopa Parlamendi liikmetele, kõigile meile, äh, teile ja mulle äh, kuidas luua meile kõigile võimalus vaadata, mis juhtub projektide ja kasusaajate valdkonnas äh, nii, igal ajahetkel. see on Olivia Tšatsimärkakis ja see oli Tiine Peru um minut. suur tänu, härra Hatsimärkakis. härra Hatsimärkakis, üks minut, palun. komisjonile ma tahaksin äh, öelda, et mitte ainult liikmesriigid ei pea siin tööd tegema, vaid ka komisjon ise on äh, palutud anda meile nimekiri äh, ükskõik kas veebilehel või äh, mujal, mul on hea meel, et te olete valmis äh, aruteludeks. kas oleks võimalik saada selline veebileht või nimekiri, äh, kus on näha volinike uued tööülesanded, nagu Barroso on juba teinud? näiteks härra Kallasel oli nüüd laiem valdkond ja nüüd on need pädevused muudetud ja nüüd võib tekkida selline olukord, kus üks volinik mingis valdkonnas võib nagu teise voliniku selja taga vastutusvaldkonnas. härra volinik, üks minut palun. Yes, so uh, I just could jah, omalt poolt võin ma öelda, et äh, nii palju, et mina näen seda asja nii. kogu informatsioon, mis kasut-, puudutab Euroopa rahaliste vahendite saajaid, äh, siis kogu see informatsioon peab olema avatud, läbipaistev, kättesaadav nii Euroopa Parlamendi liikmetele kui ka tavalistele kodanikele. kuna tegemist on äh, inimeste rahaga, siis äh, meie inimestel, meie kodanikel on täielik õigus teada, kuidas seda raha kulutatakse ja kes seda raha kulutab. nii et kui süsteemis on mingisuguseid puudujääke, olen ma valmis töötama selle nimel, et leida sobivad lahendused puudujääkidele. Grazie, ma parola all'onorevo. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Staes üheks minutiks. suur tänu, härra volinik, ma olen siin teie taga. ma olen selle komisjoni alaline raportöör omavahendite osas ja ma tahaksin rääkida käibemaksupettusest. arvatakse, et käibemaksupettused on kuue, viissada, viiesaja miljardi eest ja see on kahtlemata tohutu suur summa. selle sisse tuleb ka muidugi arvestada ka näiteks tubaka äh, Äh, salakaubandus. kas te olete meie raporteid arvesse võtnud? kui äh, äh, millised meetmed, mida välja pakkusid, pakututest teie meelest oleks võimalik ellu rakendada uh,? Yes, I read uh, ma lugesin teie raportit, see oli väga huvitav. tutvusin ka paljude teiste raportitega leidsin, et see oli väga huvitav. see andis võimalusi mõelda, milliseid meetmeid on võimalik kasutusele võtta selles valdkonnas. ma olen teiega täiesti nõus, et äh, olukord äh, käibemaksupettustega nõuab lisameetmeid pean ütlema, et komisjon pakkus juba välja üsnagi mitmed meetmed nõukogule. me peame kindlasti infovahetust kiirendama liikmesriikide vahel selleks, et käibemaksu probleemidega tegeleda väga palju on erinevaid auke süsteemis ning äh, selles äh, osas on nõukogu ka omapoolsed otsused juba langetanud. peame karussellpettusega kindlasti tegelema. see on kindlasti kõige äh, kuumem teema praegusel hetkel. siin pakkus komisjon välja samuti administratiivseid võimalusi selles valdkonnas, mis puudutaks siis maksundussüsteemi. mul paluti välja valida üks ettepanekutest, ma arvan, et Euroopa maksusüsteemi loomine ning arvamuste infovahetus pettuse juhtumiste kohta oleks kõige tähtsam. Grazie, onorevole Stes, per un minuto härra Staes, üks minut. Eh, tänan, ma pean tunnistama, tegu on, on kriminaalsete organisatsioonidega, kes on väga osavad selliste karussellpettuste ja käibemaksupettuste väljatöötamisel. näiteks eh, oli meil juttu Suurbritannias toimunud pettustest, eh, näiteks eh, see puudutas ka, eh, eh, CO2 heitmetega kauplemist. Te peate sellega kindlasti tegelema hakkama. kui karussell ja käibemaksupettuses hakkavad juba heitmemaksude pealt tekkima, siis peab kiirelt reageerima. selle kohta peaks koostama lausa, lausa eriraportid kontrollikoja poolt mulle tundub, et praegu toimunut ei võeta piisavalt arvesse. Uh, yes, I, I uh, read the Court of Auditors report. ma lugesin kontrollikoja raportit ja ma pean, arvan, et uh, nende soovitusi peaks arvesse võtma. üldiselt ma arvan, et soovitused mis äh, Kontrollikoja poolt komisjonile on esitatud, neid tuleb kindlasti arvesse võtta ja ka ellu rakendada. kindlasti saab sellest minu jaoks suur prioriteet minu tulevases töös. mis puudutab käibemaksupettust, siis ma eh, olen mõelnud Olafit kaasata selle tegevuse vastu võitlemises. eriti, mis puudutab äh, maksundusvaldkonda, käib äh, võimupädevus äh, liikmesriikide alla. me peame olukorda väga ettevaatlikult analüüsima ja arvesse võtma kõik erinevad võimalused ning ka kontrollikoja omavahendid. Grazie, un minuto all'onorevole ja nüüd saab sõna lugupeetud kolleeg Epping. Like ask tänan, härra esimees, ma tahaksin samuti esitada omalt poolt ühe küsimuse. mida te võtate ette seoses Kontrollikoja eriraportiga regionaalse koostöö valdkonnas, kus on palju probleeme, eh, tihtipeale on andmed puudulikud või raha ei ole tõhusalt kasutatud või eesmärke ei ole saavutatud? raportis tuuakse spetsiifilised näited, mis puudutavad ka härra Hatsimarkakise küsimust arengupoliitikas üks miljard eurot kulutatakse valitsusvälitsuste organisatsioonide poolt ja mitte just alati äh, vastuvõetavalt Kontrollikojale. paljud projektid ei ole üldsegi jätkusuutlikud, mis on ju oluline kriteerium arengupoliitikas. meil on äh, viiskümmend tuhat eriti puudutab see struktuurifonde. kahe tuhande kaheksandal aastal oli äh, see endiselt üksteist protsenti, see ei ole aktsepteeritav. nii et me peaksime mõtlema selle peale, kuidas paremini kasutada struktuurifondide raha. me peaksime siiski suutma eristada äh, vigu ja pettust. paljud vead on seotud äh, dokumentide probleemidega, näiteks äh, probleemiga, mis on seotud äh, sobivuskriteeriumite ja muude väiksemate asjaoludega. pettus on kahtlemata tõsine küsimus. on näiteid selle kohta, kuidas äh, näiteks kulud katkestat-, kulutamine katkestatakse. näiteks äh, Rumeenias oli ja me kindlasti jälgime tähelepanelikult selle koht-, seda, kuidas äh, süsteemid toimu, toimivad ja kas on vaja, äh, kas on vaja sekkuda? Øh, ma lootsin, et äh, volinik vastab lihtsalt ja-jah minu küsimusele, aga paraku volinikukandidaat seda ei teinud ja ma tegelikult päris täpselt ei saanud aru vastusest, kas äh, volinikukandidaat on valmis tagama ja võitlema selle nimel isiklikult, et ei maksta kätte rahasid inimestele, organisatsioonidele, kes ei pea Euroopa Liidu eeskirjadest kinni nende rahade osas, see oli esimene küsimus. ja teine küsimus, kas volinikukandidaat on valmis kokkupuues esinema kord aastas ja tegema ülevaate in-, huvikonfliktidest, mis on olnud voliniku komisjonis viimase aasta jooksul, ma juhiksin tähelepanu sellele, et viimase Barroso voliniku puhul, Barroso komisjoni puhul olid suured huvide konfliktid maja-, kaubanduse volinik, kellel olid väga suured huvid Port Rife suures ettevõttes või siis eh, Microsofti eh, lobi tegija, kes eh, samal ajal on Euroopa Liidu tarbijate volinik, see ei ole vastuvõetav ja seetõttu peaks volinikukandidaat tulema meie ette korra aastas ja tegema ülevaate huvikonfliktidest uh,. Honorable member uh, lugupeetud saadik, ma arvan, et äh, komisjon võtab kasutusele kõik olemasolevad võimalikud vahendid, kui me näeme, et on tegu pettuse või veaga. see puudutab äh, finantskorrektsioonide läbiviim-, korrektuuride läbiviimist. kahe tuhande kaheksandal aastal oli, oli finantskorrektuuride äh, suuruseks äh, kaks kuni kolm miljardit eurot. ning äh, toetuse või maksete katkestamine toimu-, kasvas kümme korda võrreldes kahe tuhande kaheksandal aastal võrreldes kahe tuhande seitsmenda aastaga. nii et seda tööd tehakse. aga ma olen teiega kahtlemata nõus, et on vaja äh, rohkem ära teha, et olukorda parandada liikmesriikides. mis puudutab huvide konflikti, siis ma kahtlemata olen valmis tulema parlamenti ja rääkima kõigest, mis puudutab huvide konflikti. see annab ruumi minutu. härra Andreas, üks minut härra Šemeta, oma vastutustes rääkisite väga positiivselt Euroopa prokuröri ameti loomisest. tahaksin teada, kas te kindlasti nõuate selle loomist, hoolimata eh, sellest, eh, et Suurbritannia valitsus on sellele kindlasti vastu. teiseks, eh, kas oleks teada, millal äh, antakse välja uus äh, tegevusjuhis volinike jaoks. kolmandaks, kas te teate, et, et, et kas te olete teadlik äh, sellest, millega praegu tegeleb endine pearaamatupidaja, Euroopa Komisjoni pearaamatupidaja? ja iga kord, kui audiitorid äh, avaldasid oma raporti, on nad rääkinud äh, sellest, kui äh, suur on olnud pettus. mida teie defineeriksite pettusena uh,? On the issue of European public mis puudutab Euroopa prokuratuuri, siis see on keeruline teema ja meil tuleb sel teemal pikki arutelusid pidada ja neid on juba ka peetud. Lissaboni leping võimaldab Euroopa Liidul luua selle ameti, me peaksime selle teemaga edasi liikuma, nagu ma juba alguseski ütlesin, siis äh, oleme arutanud seda teemat äh, volinik Redinguga teeme koostööd ja mina olen arvamusel, et äh, Euroopa prokuratuur muudaks tõhusamaks Euroopa Liidu institutsioonide toimimise. mis puudutab äh, volinike äh, käitumisjuhist, siis ma usun, et ka selle teemaga peaksime me edasi liikuma ja härra Barroso mainis ka seda oma poliitilistes suunistes. ka teised äh, volinikud on valmis tegema koostööd äh, teiega ja nõukoguga institutsionaalsel tasandil. on ääretult äh, oluline muuta käitumisjuhised veelgi olulisemaks ja see on uue komisjoni ülesanne, me peame tegema institutsioonide vahelist äh, koostööd niimoodi, et kaasatud oleks komisjon, parlament ja nõukogu, me peame arutama seda, kuidas oleks võimalik äh, panna paika kõikide institutsioonide jaoks selline käitumisjuhiste mudel. ja ma ei saanud päris äh, hästi aru viimasest küsimusest, mis puudutas äh, peadirektorit. härra Andreasen, palun äh, veel kord, üks minut on teil, proua Andreasen. tänan, esimees. ma ütlesin, et praegune peaaudiitor oli endine pearaamatupidaja komisjonis kas äh, te ei näe siin huvide äh, konflikti, et nüüd praegune peaaudiitor hakkab enda, endist äh, pearaamatupidajana tehtud tööd hindama? Brian Gray on väga mõistlik mees, me rääkisime tema tööst äh, auditi valdkonnas ja tal on palju ideid, kuidas äh, siseauditi tööd äh, parandada, mis puudutab äh, võimalikke huvide konflikte, siis need on personalieeskirjades selgelt paika pandud ja antud juhul ma ei näe, et oleks tegemist huvide konfliktiga. tänan härra Ehrenhauser, üks minut, palun. ei ole kohal. kas keegi soovib äh, tema asemel sõna võtta? ei soovi, siis äh, jätkame. ja härra Oti, üks minut ähm.. olen teist paremal, härra volinik. minu küsimus äh, puudutab DAS-i, mille osas äh, lubas härra Laso, äh, härra Barroso positiivse DAS-i juba üsna ammu, kuid me ei ole selleni veel jõudnud. väga äh, hea, et selles osas on ka teiepoolne kirjalik vastus mida te arvate meie, meie auditi, auditi järjekorrast, eriti selles osas, mis puudutab jagatud vastutust liikmesriikidega. kas me peaksime, kas me ei peaks mitte tegema rohkem koostööd rahvusparlamentidega, sest nemad peavad, peavad kontrollima valitsusi, meie peame kontrollima Euroopa Komisjoni me peaksime mõtlema selle peale, kuidas, millise kvaliteediga on audit. Grazie, due minuti per la risposta. Yes, I think that uh... jah, ma usun, et äh, positiivse um, tassi suunas uh, peame me loomulikult uh, liikuma, see on ülima tähtsusega meil oleks äh, võimalik äh, jõuda selleni koostööd tehes ja lahendades probleemid, mis on seotud äh, süsteemi lünkadega. Te teate, et kõige suuremad probleemid Euroopa Liidu rahade kulutamisega esinevad liikmesriikide tasandil nüüd meil on uus aastaraportite süsteem, need hõlmavad äh, kahte aastat. Nende raportite kvaliteet ei ole piisavalt rahuldav ja ma olen arvamusel, et nüüd äh, me tegeleme finantsmääruse muutmisega ja meil on võimalus selle käigus tugevdada auditi rolli finantsmääruses ja ma usun, et äh, TAS peaks hõlmama ka liikmesriikides tehtud ning äh, meil äh, tuleks kaasata seal kõrgeimad äh, auditeerimisorganid. tähelepanu tuleb loomulikult pöörata ka lähimis, lähimuspõhimõttele, aga siiski me plaanime selles valdkonnas edasi liikuda. härra Odi, kaks minutit. lisaküsimus, härra esimees. mul pole lisaküsimust. ja nüüd saab sõna härra Stavrakakis Thank you. Thank you. I'm here to your. Thank you, Mr Chairman. Dear Commissioner Designate. tänan, härra esimees. austatud volinikukandidaat, oma kirjalikes vastustes toote te prioriteedina välja selle, et Euroopa Liidu tasandil peaks olema rohkem läbipaistvust ja kindlasti tuleks äh, pöörata rohkem tähelepanu äh, vastutuse võtmisele. kuidas te plaanite äh, parandada Euroopa finantsvahendite kontrollimist niimoodi, et oleks võimalik paremini jälgida kohalike omavalitsuste ja valitsusväliste organisatsioonide raha kulutamist? Grazie, due minuti per la risposta. kaks minutit vastuseks, palun. I think that you touched a very important uh, uh... Äh, aitäh, ma arvan, et te tõstatasite väga tähtsa küsimuse, nagu te teate, viimase paari aasta jooksul oleme me jõudnud äh, kontrollisüsteemide kontrollimise lõppfaasi liikmesriikides ja komisjon on seisukohal, et uued kontrollisüsteemid võimaldavad märkimisväärselt paremini viia läbi kontrolli liikmesriigis, liikmesriikides. aga nagu ma mõistan, siis teie tegelikult äh, tõstatasite hoopis eeskirjade lihtsustamise teema ja selles osas olen ma täiel määral nõus kontrollikoja järeldustega. ja mina oma isiklikult leian, et võimalusi eeskirjade lihtsustamiseks seoses kuluprotseduuridega on küll ja küll, sellepärast et mida keerulisemad on eeskirjad, seda äh, suurem on ka tõenäosus äh, vigade tekkimiseks äh, süsteemis. täna on meil selleks suurepärane võimalus, sellepärast et me vaatame üle finantsmäärust, me oleme viinud, me oleme kulutanud välja konsulteerimise faasi, kuulamisfaasi augustis ja saime juba Äh, sügisel väga hää, palju häid mõtteid selle kohta, kuidas finantsmäärust parandada, samuti on ka meie enda kaheksa-aastased kogemused äh, heaks inspiratsiooniallikaks finantsmääruse parandamisel ja ka, ka parlamendil on selleks väga palju häid mõtteid. ja ma arvan, et kõik see koos äh, aitab meil esitada ettepaneku, mis aitab meil finantsmäärust märkimisväärselt ja finantseeskirja märkimisväärselt lihtsustada ja see muudab rahalised vahendid kergemini kättesaadavaks maksete saajatele, tagades seejärel, seejuures ka äh, kindla äh, varade haldamise. No rohkem mul kommentaare ei ole, ütleb küsimuse esitaja suur tänu, härra Magovei, proua Magovei. In your portfolio description Teie portfelli kirjelduses äh, viidab härra Barroso sellele, et pettumuse vastase, vastast võitlust, pettuse vastast võitlust ja ja maksudest kõrvalehiilimist äh, see vastast võitlust tuleb äh, suurendada ja tugevdada, nagu te teate, Euroopa ärimehed kasutavad maksuparadiise selleks, et meie maksude maksmisest kõrvale hiilida. ja minu küsimus on, millised on konkreetsed plaanid teil selleks, et maksude maksmisest kõrvale hiilimist peatada ja ebaseaduslikku tegevust peatada, mis puudutab maksuparadiiside kasutamist? kas see ülesanne on üks teie prioriteetidest ja millised on teie ajalised plaanid äh, selliste meetmetega seoses? ja sellega seoses seoses tahaksin ma küsida ka seda, kas te olete valmis äh, kinnitama, et te pühendate äh, kuritegevuse äh, õiguskaitse direktiivi vastuvõtmisele, mille nõukogu peatas kahe tuhande esimesel aastal ja kas te olete te valmis vastastikuse administratiivabi dokumenti, mis on samuti nõukogu poolt kahe tuhande neljandast aastast saadik peatatud. kas te olete ka valmis sellele uue UH hoo sisse puhuma? Uh, jah, ma leian, et äh, maksuparadiiside küsimus kui selline on äh, võtmetähtsusega praeguses olukorras, kus liikmesriigid seisavad äh, silmitsi suurte raskustega. ja nagu te teate, majanduskriisist tulenevalt äh, maksu võlatase, äh, tasemed üha suurenevad ja liikmesriigid peavad andma endast äh, parima selleks, et tagada head haldustavade järgimine maksuküsimustes ja maksusüsteemides. ja selles valdkonnas on juba päris palju ära tehtud, nagu te teate, komisjon peab äh, läbirääkimisi Liechtensteiniga äh, seoses äh, maksuvastase või pettusevastase võitlusega ja sellest saab olema, see saab olema mudellepinguks, millest lähtuvalt sõlmida läbi selliseid lepinguid Andorra, Šveitsi ja teiste Euroopa riikidega mis puudutab äh, hoiuste direktiivi, siis hoiuste direktiivi äh, direktiiv on samuti väga tähtis ja ma loodan, et me jõuame lahenduseni. ja meil õnnestub äh, veenda lõpuks kahte viimast liikmesriigi, kes endiselt on kehtestanud reservatsioonid sellele direktiivile koos teiste direktiividega, mis sinna paketti kuuluvad, sealhulgas siis ka vastastikuse abi direktiiv ja loomulikult me peaksime kasutama kõiki ka meie käsutuses olevaid vahendeid, iseäranis äh, arengukoostööd, ja rakendama heade haldustavade äh, instrumenti kõikides meie äh, läbirak-, läbirääkimistes meie partneritega selleks, et et tagada äh, heade haldustavade äh, kehtestamine kõikides maksusüsteemides nii Euroopa Liidu sees kui ka ülejäänud maailmas. see on kindlasti üks minu ja prioriteete ja ma kavatsen selle kallal tõsiselt tööd teha. Äh, mis puudutab seda teist direktiivi, siis äh, seda direktiivi, selle direktiiviga ma tegelen lähitulevikus, äh, ma vaatan selle direktiivi uuendamise ettepaneku läbi ja selle direktiivi uuendamine, kui see muudab meie töö tõhusamaks, siis olen ma valmis see, seda uuesti algatama. You said you supported the revision of the Te ütlesite, et eh, praegust eh, tegevusjuhendit eh, ja selle ülevaatamist toetate, kas te olete valmis siis ka parandama puudujäägid, nagu näiteks huvide konflikti või täpse määratluse puudumine, selguse puudumine kinkide küsimuses, siis võõrustamise äh, Äh, kaasamine, nagu näiteks äh, küllakutsed äh, puhkuse ajaks, siis samuti selgete kriteeriumite puudumine erinevates küsimustes jah või ei vastus ole, sellest piisaks mulle, kas te olete valmis pühenduma selle tegevusjuhise uuendatud kujul vastuvõtmise äh, või valmis saamise kahe tuhande kümnenda aasta juuliks. Yeah, so uh, as I mentioned uh, uh, nagu ma ütlesin, komisjon töötab äh, tegevusjuhise ülevaatmise kallal me kutsume osalema ka kõik teised Euroopa Liidu institutsioonid, sealhulgas ka Euroopa Parlamendi, et me saaksime luua näiteks institutsioonide vahelise töörühma, mis aitaks meil teha sobiva ettepaneku selle kohta ja nende erinevate küsimuste nimekiri, mida te siin välja tõite, erinevate teemade nimekiri ja hõlmas kindlasti teemasid, millega tuleb tegeleda, aga ma arvan, et me peame siin tegevusjuhist käsitlema laiemalt, me rääkisime sellest president Barrosoga, me rääkisime sellest, kuidas see tegevusjuhis saaks olema eeskujuks kõikidele Euroopa Liidu institutsioonidele, nii et me saaksime tagada selle, et kõik institutsioonid käituksid eesmärgipäraselt. proua Šaldemuse, suur tänu! meie Euroopa Parlamendi liikmetena esitame ju Euroopa koda-, esitame, esindame Euroopa kodanikke ja äh, Äh, me tahaksime, et meil oleks võimalus jälgida kõike, mis toimub Euroopa Liidus, Euroopa Liidu töös ja me tahame teada, kuhu rahad kulutatakse. ja seetõttu mind huvitab see, kuidas teie volinikuna kavatsete tagada seda, et Euroopa parlamentidel on äh, täielik äh, õigus heakskiidumenetluse käigus vaadata ka kõiki Euroopa Liidu kulutusid välistalituse osas? Deux minutes. Um, My view is uh, minu seisukoht on väga kerge. ma arvan, et austatud parlamendiliikmetel on uh, täielik õigus teostada järelevalvet kõikide kulude üle. Euroopa Liidu eelarves. ja ma usun, et uh, endiste heakskiidu andmise menetluste käigus on korduvalt kinni, on korduvalt äh, välja tulnud, et parlament võtab oma ülesannet väga tõsiselt äh, ja parlament on esitanud mitmeid väga häid soovitusi heakskiidumenetluse käigus äh, selle kohta, kuidas tõhusamalt hallata Euroopa Liidu rahasid. kahe tuhande seitsmendal aastal esitati kakssada kolm soovitust Euroopa Parlamendi poolt ja komisjon äh, minu teada rakendas neid, äh, neist sada üheksakümmend viit soovitust, äh, nii et minu meelest on selline lähenemine õige lähenemine, sel moel saame me tagada Euroopa Liidu rahaliste vahendite tõhusa kasutamise. ja ma kavatsen jätkata sellist tõhusat tööd ka tulevikus koos teiega ja me kavatsen võtta teie soovitusi tõsiselt ja neid ka rakendada. Grazie, nessuna altra domanda, allora. ja lisaküsimust ei ole ja järgmisena saab sõna härra Delange kaheks minutiks. tänan. ma jooksin, et siia jõuda, see tõestab, et ma tõesti tahtsin teilt seda küsimust küsida ja see puudutab riigipoolseid ähm, haldusdeklaratsioone. kokkuvõttes äh, anti meile lihtsalt iga-aastased äh, kokkuvõtted, me vaatasime need üle, nende lisandväärtus oli väga väike. kuidas teie kui volinik või kui kandidaat äh, saaksite teha nii, et need deklaratsioonid tõesti oleks ähm, ka midagi väärt ja kas Euroopa Parlament võib teie peale loota, et selle, te olete meie poolt selles olulises küsimuses, kui eh, lepitakse kokku finantsperspektiivid ja institutsioonide vaheline kokkulepe? kaks minutit vastuseks. ma arvan, et liikmesriikide poolne äh, Euroopa, eh, kinnitus Euroopa fondide kasutamisele on väga oluline. selles pole mingit kahtlust. komisjon peaks paika panema, eh, pani paika, vabandust, juba riiklike eh, deklaratsioonide süsteemi kahe tuhande viiendal aastal ja kuid selle asemel hakati saatma iga-aastaseid kokkuvõtteid, mis aktsept-, mida aktsepteeriti komisjoni poolt ja see süsteem praegusel hetkel toimib. ma arvan, et äh, me soovime eh, saada kinnitavat avaldust üksteist liikmesriiki juba esitavad vabatahtlikult deklaratsioonid, seitse liikmesriiki esitasid, äh, kinnitavad avalduse kahe tuhande kaheksanda aasta kohta. nii et äh, nagu ma ütlesin, üksteist liikmesriiki juba üritavad meile kinnitada, äh, esitavad meile kinnitusi kasutatud vahendite kohta võttes arvesse, et finantsregulatsiooni peab kindlasti edasi liikuma selleks, et äh, paremini äh, liikmesriikidel oleks selgem ülevaade sellest, mida nad tegema peavad. ma olen kahtlemata valmis äh, liikmesriikidega seda asja pikemalt arutama, sest liikmesriigid on asjaga otseselt seotud. ja oluline on ka see eh, töö, mis tuleb ära teha. ma arvan, et selles osas on meil võimalik teha väga suuri edusamme. ja nüüd eh, saab lisaküsimuseks ühe minuti mul pole ühte minutit. minu küsimus algas sõnaga kuidas. millist initsiatiivi olete valmis enda peale võtma? kuidas kavatsete manööverdada? mida te kavatsete teha? I think that uh, uh, I mentioned uh... ma vastasin ju vastuse alguses, et praegusel hetkel me uh, me vaatame praegusel hetkel üle finantsregulatsiooni. ja komisjon annab omapoolsed ettepanekud kahe tuhande kümnenda aasta maikuus. ma arvan, üks minu esimestest sammudest oleks see, et minu panus finantsregulatsiooni puudutaks iga-aastaseid ülevaateid mm.. ja informatsioon esitatakse nõukogule ja parlamendile ja toimuvad arutelud selle kohta. ma arvan, et lahendused sobivad mõlemale institutsioonile. Grazie onorevole Gerbrandi per un minuto ja kolleeg Orandi üheks minutiks. tänan, härra esimees. proua Lelange juba esitas küsimuse, mille mina sootsin, soovisin küsida, ma saaksin siiski äh, pisut süvene, sügavuti minna, sest ma ei olnud teie vastusega rahul. Te ütlesite, et teie usute läbipaistvusesse. minu meelest läbipaistvus on parim vahend selleks, et parema eh, finantssüsteemini jõuda. suurim probleem on liikmesriikides endis. nii et üritada veenda liikmesriike, et eh, nad kasutaks paremini Euroopa raha, ei ole piisav. me peame eh, sundima liikmesriike, et nad esitaks iga-aastaseid kokkuvõtteid, iga-aastaseid deklaratsioone ja ütle, et nad ütleks Euroopa rahvale, kuidas nad Euroopa raha kasutavad. ma tahaksin teada, mida te kavatsete konkreetselt teha, kas te kavatsete teha uue ettepaneku see rahvusdeklaratsioonide, riiklike deklaratsioonide esitamiseks, me peame väga karmid olema. I, I uh, in answering the vastates eelnevale küsimusele, ma mainisin seda, et ma oleksin riiklike kinnitavate deklaratsioonide poolt, kuid me peame olema realistlikud. otsused langetatakse finants, finantsregulatsiooni osas võttes aluseks Lissaboni lepe ja see jagab eelarve pädevuse nõukogu ja parlamendi vahel me peame tegema koostööd liikmesriikidega, et äh, jõuda adekvaatsete lahendusteni. oma eelnevas vastuses ma rõhutasin, et on väga oluline, eh, milline ettevalmistustöö tehti kas iga-aastaste kokkuvõtete või deklaratsioonide tegemisel mm. -hmm. sest kui meil ei ole piisavalt kvaliteetset ettevalmistustööd, siis jäävad need lihtsalt paberiteks, need dokumendid. me peame tegema kõik selleks, et äh, riiklikud auditid oleks efektiivsed ja põhjalikud ning äh, vastaks rahvusvahelistele standarditele. me peame olema täiesti kindlad selles, et need avaldused, mis äh, esitatakse, kinnitavad avaldused, võtavad äh, aluseks rahvusvahelised standardid. see on meie jaoks kõige olulisem. Grazie onorevole Gerbrandi per un minuto härra Gebrandi veel üks minut. ma tänan teid teie vastuse eest. aga teate, sama hästi kui mina, et nõukogus kehtib mittesekkumisprintsiip, kui asi puudutab Euroopa raha kulutamist liikmesriikideks, see on nende endi huvides sest nad soovivad raha kulutada nii, nagu see neile kõige rohkem meeldib nii et kui te saadate palli jälle nõukogu väravasse, siis äh, me ei jõua kuhugi omakordadega. ma tahan teada, kas te kavatsete võidelda selle eest, kas te kavatsete nõuda suuremat äh, läbipaistvust liikmesriikidest enesest selle kohta, kuidas nad kasutavad avalikku Euroopa raha Öelda, et me peame seda kõik koos tegema, sellest ei piisa. tegu on tõelise lahinguga, mis tuleb pidada ja ma tahaksin teada, kas te oleksite valmis selle eest tõsiselt võitlema? Grazie, un minuto. I just could say that I am ma võin omalt poolt öelda, et mina olen isiklikult tulemustele keskendunud isik alati ja minu jaoks on kõige olulisem äh, saavutada tulemusi tulemusi, mille me olime endale eesmärgiks seadnud. ja siin leian ma, et on väga tähtis teha koostööd liikmesriikidega selleks, et leida lahendus, mis võimaldab meile Euroopa Liidu rahade kasutamise tõhusust parandada ja see saab olema minu ülesanne. ma olen täiesti nõus teiega, et äh, vigade arvukus on vastuvõetamatu ja sellest lähtuvalt äh, ma usun, et uued süsteemid, mida uue programmiperioodi puhul juba rakendatakse, äh, me peame arvesse võtma seda, et äh, Kontrollikoja auditid viidi läbi lähtuvalt vanast finantsraamikust, raamistikust, uues finantsraamistikus on meil uus heakskiidu andmise menetlus, mis näitab, et äh, vigade arv väheneb märkimisväärselt ja me liigume õiges suunas ja mina kavatsen igal juhul jätkata õiges suunas liikumist. Honorevole Olmeier per un minuto. Herr Vorsitzender, Herr Kommissar. härra esimees, äh, härra volinik äh, arutelu näitab, et äh, te tegelete väga keerulise valdkonnaga, olete puutunud kokku ka nõukoguga oma teemadel, teie portfell hõlmab äh, horisontaalseid valdkondi ja te peate tegema tihedat koostööd ka teiste volinikega, samas äh, säilitades läbipaistvuse Euroopa Parlamendi suhtes ja milliste konkreetsete meetmetega soovite te tagada, et probleemsetes valdkondades saavutatakse edu ja kuidas ähm, te plaanite viia ennast kurssi teiste valdkondadega, tagades, et parlamendi poolt äh, esile tõstetud äh, probleemid, äh, eriti mis puudutavad eelarve heakskiiduga seotud aspekte, leiavad ka lahendust? tänan, kaks minutit vastuseks. Yes, I agree with you that it's uh, very jah ma olen nõus äh, teiega, et äh, meil äh, peaks olema selline üldine protseduur komisjonis tagamaks, et auditite tulemusi ka rakendatakse. ma olen arvamusel, et viimastel aastatel on komisjon teinud suuri edusamme selles valdkonnas mul on äh, vahendid, millega ma saan tegeleda teie poolt mainitud teemadega, meil on äh, auditikomisjon ähm, näiteks, äh, mida ma hakkan juhatama ja auditi edukomisjon on teinud palju head tööd ja on parendanud komisjoni tööd. ma usun, et meil tuleb selle komisjoni tegevust äh, veelgi äh, paremaks muuta ja pöörata tähelepanu küsimustele, mis on äh, seotud kõrge riskiga. ma uskun, et riski haldamise süsteemi peame me ka tugevdama ja auditi edukomisjon on tõesti pööranud tähelepanu valdkondadele, mis on suure riskiga Euroopa Komisjonis ja ma kindlasti lähtun nende poolt äh, kirja pandust oma töös. mul on ka üldine audititeenistus oma alluvuses ja me kõik koos keskendume võtmetähtsusega riskivaldkondadele, mis on kõige tähtsamad. tänan, härra Maier, üks minut, palun. Ähm, hierzu noch eine Nachfrage, wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit proua Hoolmeier, kuidas te näete ette koostööd Olafiga, mis ei äh, hakka kuuluma teie alluvusse. ja kuidas te plaanite tagada seda, et on võimalik eelarve täitmisele tulevikus anda positiivne heakskiit? volinik, üks minut, palun jah. ma olen arvamusel, et mis puudutab äh, Olafit, siis äh, praegusel hetkel on meil ka institutsioone, mis ei ole komisjoni osad, aga volinikud vastutavad nende institutsioonidega tehtava koostöö eest. ma usun, et on võimalik leida õige mudel tagamaks, et äh, on tihe koostöö komisjoni ja Olafi vahel. olen arvamusel, et me peaksime paika panema seadusliku raamistiku, mis paneb selgelt ja läbipaistvalt paika Olafi, vastutusvaldkonna ning äh, koostöökomisjoniga. minu arvates on siin aga tegemist äh, tõesti pika perspektiivi tööga. tänan. härra Baltšitis, üks minut, palun. tänan me oleme siin täna rääkinud palju Olafist, Euroopa pettusevastase võitluse ametist. samas äh, Olafi raportid äh, ütlevad, et Äh, pädevad äh, institutsioonid, kaasa arvatud liikmesriikide korrakaitseorganid, äh, reageerivad aeglaselt Olafi poolsetele soovitustele, mis on seotud pettustega ja maksudest kõrvalehiilimisega. sooviksin teada, milliseid meetmeid te võtate, et tagada institutsioonide tõhusam toimimine? Malonu išgirsti, malonu išgirsti savo kalbą šioje, šioje salėje. Jah. Rõõm e, on kuulda küsimust e, emakeeles. ma olen teiega nõus selles osas, et e, Olafi uurimiste tulemused ja soovituste alane jätkutegevus ei ole piisavad. ehk siis Olavi uurimiste tulemusi ei arvestata piisavalt. aga väga keeruline on teha lõplikke järeldusi pärast seda, kui tegevus on kestnud äh, paar aastat. kui ma valmistusin selleks kuulamiseks siis äh, ma tutvusin menetlustega, mis on kestnud äh, kümme kuni viisteist aastat ja lõpuks saavutatakse siis ka käegakatsutavaid äh, tulemusi. on võimalik ka tõesti vastutusele võtta pettuste toimepanijad. praegu on meil olukord, kus parlament on teinud omapoolseid soovitusi, proua Kressle näiteks on rääkinud sellest, kuidas parandada koostööd liikmesriikide korrakaitseorganite ja Euroopa Liidu institutsioonide vahel. tuleb aru saada sellest, et korrakaitse on liikmesriigi küsimus, samas infovahetus ja info kättesaadavaks tegemine protsesside kohta, mis äh, puudutavad äh, Olafit, kindlasti parandaks ja kiirendaks süsteemi toimimist. Äh, vastuseks üks minut, palun. küsimuse esitamiseks üks minut oma sissejuhatavas kõnes te keskendusite äh, ühele väga huvitavale tuleviku ülesandele, see puudutab maksusüsteemi lihtsustamist, äh, mis mõjutaks kõiki liikmesriike. võib-olla saaksite äh, lühidalt esitleda oma kavatsusi selles valdkonnas? härra Schmidt, üks minut. jah, seoses maksusüsteemiga tuleb kõigepealt olemasolevat olukorda hinnata ja meil tuleb arvestada ka lähimuspõhimõttega. see tähendab seda, et kõik otsused, mis võetakse vastu maksundusvaldkonnas, tuleb ühehäälselt nõukogus vastu võtta. siiski on valdkondi, mida on võimalik lihtsustada. näiteks ühenduse kaubanduse valdkond ja infovahetus ühenduse siseselt. näiteks sellised äh, teemad nagu topeltmaksustamine on väga olulised ja problemaatilised. me oleme nüüd äh, alustamas äh, avalikku konsultatsiooni Euroopa Liidus, et defineerida meie kodanike ja ettevõtete jaoks äh, kõige probleemsemad aspektid, et siis nendega tegeleda. seda siis topeltmaksustamise valdkonnas. kui rääkida käibemaksust, siis äh, praegu käimasolevad initsiatiivid kindlasti parandavad äh, olemasolevat olukorda. härra Idala, üks minut, palun. küsimus liitub aitäh, härra esimees struktuurifondi küsimus puudutab struktuurifondi. üksteist protsenti kulutustest äh, on ebakorrapärased äh, sellisel moel, et rahade kasutamine on täiesti mittetõhus. on äh, mitmesuguseid kontrolle ja ülevaatamisi, aga me, aga millestki pole olnud kasu. struktuuri fondide kohta koostati tegevuskava juba kaks aastat tagasi, aga olukord ei ole endiselt äh, muutunud vastuvõetavaks. ja mida ta kavat-, ka-, kavatseda teha selles osas, kus võetakse vastu sanktsioone, võetakse vastu äh, samme, kui olukord ei ole äh, rahuldav ja samas olukord siiski ei ole nende tulemusel samuti muutunud tõhusaks ja rahuldavaks? Grazie, due minuti kaks minutit, palun. jah, ma olen täiesti nõus teiega, et see vigade protsent number üksteist on see arv, ei ole vastuvõetav ja meil tuleb selle teemaga tegeleda. samas äh, tuleb äh, arvestada sellega, et äh, audiitorid kontrollikojas hindavad äh, ühte aastat, aga Euroopa Komisjonis on mitmeaastased haldus- ja kontrollisüsteemid. Äh, toon teile ühe näite. me just lõpetasime siin äh, teatud perioodide hindamise tuhat üheksasada üheksakümmend neli kuni üheksakümmend üheksa ja seal oli vigade protsent kokku kolm, aga loomulikult ka see ei ole piisav. me võiksime võtta tarvitusele mõned tegevused, et olukorda parandada, kõigepealt mis puudutab lihtsustamist, siis äh, paljud vead tekivad äh, seetõttu, et reeglid on liiga keerulised komisjon on juba kahe tuhande üheksanda aasta jooksul välja pakkunud äh, mitmesuguseid ähm, lahendusi, mis on seotud äh, lihtsustamisega. ja kui me vaatame üle finantsmääruse, siis me kindlasti jõuame ka selles valdkonnas äh, tugevalt edasi ja ka Kontrollikoda ütles, et keerulisus on tõukefondide kasutamisel takistuseks ja vastuvõetava veamäära kontseptsioon on ka selline algatus, millega ma plaanin välja tulla kahe tuhande kümnendal aastal, ühesõnaga Euroopa Komisjon sellekohase ettepaneku esitab. ja siis loomulikult ähm, vastutuse küsimus. meil tuleb ähm, aastaraporteid äh, ehk ähm, haldusdeklaratsioone liikmesriikide poolt äh, parandada ja see kindlasti ähm, peab äh, kõik parandama liikmesriikide vastutusvõimet. härra Idala, üks minut palun. vastauksest on tänava osot-. suur tänu, härra esimees ja suur tänu selle vastuse eest äh, ja see näitab sedagi, et et äh, ka üldisemalt Euroopa projektide osas on meil, on meil puudu äh, kriteeriumitest ja, ja mõõtmisvahenditest, mis äh, on üldiselt rahuldust pakuvad ja ma tahaksin küsida pisut üldisemalt, et kas Euroopa Liitude äh, projektide hinnangutele on pööratud piisavalt palju tähelepanu ja kas need mõõdavad tõhusust ja kuidas üldse võiks sellist hindamisprotsessi parandada mm? -hmm Grazie, un minut. üks minut vastuseks. ma olen nõus teiega selles osas, et äh, praegu oleme me rohkem äh, keskendunud äh, kulutamise või kulude tegemise seaduslikkusele, vigade protsendile, aga mina olen arvamusel, et äh, vigade määr tuleb tõesti äh, paika panna ja praegune määr ei ole vastuvõetav, see on liiga kõrge, aga meil tuleb ka liikuda edasi, meil tuleb kindlasti mõõta ka vahendite kulutamise tõhusust ja tuleb paika panna indikaatorid oma varasematel töökohtadel ma samuti kasutasin selliseid äh, indikaatoreid ja ma leian, et see lähenemine on otsustava tähtsusega. ja see on üks äh, minu äh, võtmetähtsusega rolle tulevikus volinikuna töötades. proua Hertsog, üks minut tänan, äh, härra esimees, olen siin teist vasakul pool nüüd on loodud viimasel ajal mitmesuguseid äh, täitevameteid ja niimoodi on võimal-, praktiliselt võimatu kontrollida nende ametite ähm, finantstegevust. millised on teie plaanid selles valdkonnas? vastuseks kaks minutit, palun vastan üldiselt sellele küsimusele ja ma olen arvamusel, et äh, eksternaliseerimist vahendite kulutamise osas tuleks kasutada ainult nendes valdkondades, kus see tõesti toob endaga kaasa suurema tõhususe. mis puudutab äh, täitevameteid või agentuure, siis äh, kontrollikoda on öelnud, et äh, nende ametite loomine teatavates valdkondades on äh, parandanud äh, vahendite kulutamise tõhusust ja kui see tõesti on nii, siis me peaksime liikuma nende täitevametite loomise poole, aga suurem probleem on meil nii-öelda traditsiooniliste ametite ehk agentuuridega, mida on suhteliselt äh, palju. täitev äh, ametitel on selged reeglid ja standardid, mis puudutavad nende organisatsioonilist tööd. samas traditsiooniliste ametite osas see nii ei ole. nüüd meil on institutsioonide vaheline töörühm, mis selle teemaga tegeleb ja see töörühm lähitulevikus esitab ka omapoolsed ettepanekud selle kohta, kuidas panna paika ühised standardid traditsioonilistele ametitele selleks, et parandada nende tõhusust Te ju teate, et äh, traditsiooniliste ametitega seoses on Euroopa Komisjon otsustanud mitte enam luua uusi ameteid, aga võib äh, tekkida eriolukordi, näiteks praegune kriisiolukord ja see võib endaga kaasa tuua ka vastavaid ettepanekuid siis finantssektoris. proua Eltsog Exactly that was my question, you have said that it's really suur tänu! Äh, minu küsimus oli just see, et, äh, et ma tahtsin teada, millised on meetmed äh, tõhususe puhul, ma ei, ma ei näe praegu selget lahendust, meil on agentuuridega olnud probleeme eelarve kontrolli komisjonis juba minevikus juba, ma loodan tõesti teha koostööd teiega selles valdkonnas. Yes, I, uh, I, you probably aware that uh... te olete ilmselt teadlik sellest, et meie eh, pearaamatupidaja, kes eh, juhatab eh, agentuuride auditeerimist, on saanud väga häid tulemusi. eriti just viimasel ajal üks ettepanekutest, mille on esitatud, mis on esitatud, vaatab, kaalutab võimalust luua selline auditikomisjon, mis analüüsib tehtud ettepanekuid ja esineb ka ettepanekutega ametitele, kuidas oma tegevust parandada küsimus on loomulikult selles, kas äh, peaks olema oma auditikomisjon iga institutsiooni jaoks või piisab ühtse komisjoni loomisest? me peaksime selles suunas liikuma. Grazie, onorevole Lamberts, per un minut. ja nüüd saab sõna kolleeg Lamberts uh,. Monsieur le, le commissaire, je voudrais pour... härra volinik, ma sooviksin äh, rääkida maksuparadiisidest. see maksab umbes kakssada miljardit eurot aastas ja me ei räägi maksust kõrvalehoidmiseks, et eh, siin ei räägita, eh, siin ei räägita sugugi mitte ainult eh, pettusest, tegu on kuriteoga kõigi nende vastu, kes ausalt oma makse maksavad see ning mind huvitab äh, kõik see, mida te ütlesite, äh, mida te ütleksite nende maksuparadiise kohta, mis asuvad Euroopa Liidu siseselt. sest äh, tihtipeale on olemas sellised õiguslikud sätted, nagu näiteks Belgias, mis võimaldavad tekitada finantsparadiise Euroopa Liidu siseselt. ma tahaksin teada, et teie kui finants Äh, volinik, vabandust, kui kontrollivolinik, kuidas te kavatsete selliste äh, paradiiside vastu, mis teevad tõsist kahju meile? kaks minutit vastuse jaoks. ma olen täiesti nõus sellega, et võitlus maksuparadiiside vastu on väga oluline, eriti praeguse finantskriisi käisus, käigus me peaksime selle küsimusega tegelema. me teame, et me oleme sõlmimas pettusevastast lepet Liechtensteiniga. on veel mõningaid detaile, mille osas on vaja läbirääkimisi pidada ja on mõningaid liikmesriike, kes on endiselt selliste meetmete paketi vastu. ma arvan, et me peaksime avaldama suuremat survet selleks, et edasi liikuda see peaks olema aluseks sarnaste kokkulepete sõlmimisele ka kolmandate riikidega ja euro, riikidega Euroopa eh, siseselt, nagu näiteks Monaco, San Marino, Šveits, eh, vabandust, see oli siis Euroopa piirides ja Andorra. meil oleks vaja mandaati, et nendega läbirääkimisi pidada ja ma arvan, et kui me alla kirjutame neile lepetele, siis me teeme kindlasti suuri edusamme selles valdkonnas. samas on olemas ka OSCE standardid, mis puudutavad infovahetust. Te teate, et Euroopa Liidus me rakendame automaatse infovahetuse printsiipi, milles on erandiks mõningad liikmesriigid, millel on antud üleminekuaeg ma pean siin silmas äh, korrektset infovahetust äh, riikide vahel, mis asuvad Euroopas, kuid ei kuulu Euroopa Liitu. see on väga oluline selleks, et garanteerida parem haldus ja äh, väiksemad maksupettused. On... suur tänu ja nüüd saab sõna härra Lambert üheks minutiks. tänan Te ei vastanud mu küsimusele, mind huvitab, eh, mind huvitab eh, pettus just Euroopa Liidu siseselt. Te rääkisite väikestest riikidest, mis asuvad Euroopa Liidust väljas. Te rääkisite automaatsest info, infovahetusest. kas te leiate, et see peab olema reegel ja mitte järjand, sest isegi siin parlamendis tekitab see küsimus vaidlusi ning viimane küsimus. Te soovite eh, tulemusi, see mulle meeldib. kas te oleks nõus sellega, et kui me ei suuda leida eh, kokkulepet, me peaksime edasi liikuma selleks, et eh, rohkem koostööd teha, aitäh! un minuto. üks minut. ma vist sain valesti aru teie esimesest küsimusest. For that uh,, but ma vabandan selle pärast. kuid kui rääkida nüüd eh, maksude vahelisest võistlusest, siis minu seisukoht on väga eh, selge seisukoht, sest ma leian, et oleks, et õiglane maksukonkurents on õiglane, see aitab kaasa Euroopa majanduste arengule. loomulikult me peaksime eh, kahjuliku maksukonkurentsi vastu võidlema siin on meil olemas oma käitumisjuhis, me jälgime olukorda. ma arvan, et umbes äh, sada äh, ebasobivat käitumismoodulit on ära kaotatud, me peaksime sellist käitumist jätkama. me peame, mis puudutab tihedamat koostööd, siis ma arvan, et olukordades, äh, kus oleks näha, et see aitab kaasa siseturu arengule, võiks eh, edasi minna sellise võimalusega. seda näeb ju ette ka Lissaboni lepe. Grazie, un minuto, onorevole Bokros. nüüd saab sõna kolleeg Bokros. kõnelejal pole mikrofoni. mikrofon, sorry So 2010 should have been the year when the kahe tuhande kümnes aasta oleks äh, pidanud olema see aasta, kus me oleks pidanud saama ja äh, aastaks, kus meil ei ole enam ähm, maksupettusega äh, probleeme, nüüd on selleks aastaks kulutatud kaks tuhat kakskümmend, milliseid meetmeid peaks teie meelest Euroopa Liit kasutusele võtma, palun olge täpne Te rääkisite mõningatest aspektidest. Te ütlesite, mis te arvate, kas oleks vaja, millised maksuvabad päevad peaks jääma, kas näiteks, kas näiteks vab-, päevad, puhkepäevad ja nii edasi ja teiseks, kuidas te, kuidas te hindate Laslo Kovatši tööd selles valdkonnas? Grazie, due minuti. kaks minutit vastamiseks. Eh, thank you for your question. suur tänu küsimuse eest. ma alustan selle viimase küsimusega. ma arvan, et Laslo Kovatš tegi oma tööd hästi komisjonis Barroso esimese komisjoni käigus esitati mitmesuguseid ettepanekuid nõukogule, ettepanekuid, mis käsitlesid maksundusega seotud küsimusi. loomulikult ei ole sellistes küsimustes kerge jõuda kokkulepeteni, kuna tuleb jõuda kokkuleppele, mis rahuldaks kõiki liikmesriike, seal on ühehäälsuse nõue ja oluline on see, et see, mis äh, otsused, mis langetatakse Euroopa Liidu tasandil, äh, toovad kasu ka liikmesriikidele, selline ülesanne ei ole sugugi mitte kerge. mis puudutab äh, konkreetseid ettepanekuid seoses lähitulevikuga, siis mina isiklikult leian, et me peaksime lõpule viima oma töö CCCTP kallal ja ma arvan, et sellest saavad kasu ettevõtted, ma olen palunud meie talitusi seda küsimust käsitleda äh, ise ja, ja uurida seda väikeste ettevõtete seisukohast. Äh, väikestel ettevõtetel on iseäranis raske olla mobiilsed Euroopa Liidus ja seetõttu äh, me peaksime võtma meetmeid, mis aitaksid neil paremini muutuda mobiilseks ja siis maksustuse osa, osas maksustuse direktiiv on Äh, üks olulisemaid äh, CO2 maksusüsteemi äh, küsimus on üks olulisemaid meie järgmiste aastate jooksul, praegune süsteem ei ole piisav ja ma arvan, et me liigume sellega esimese sammukese rohelise maksustamise suunas. tulevik, ma arvan, kuulub just nimelt rohelisele maksustamisele ja äh, võib-olla kasutada rohelist maksustamist äh, ka teistes valdkondades. minut on Thank you very much, that's uh, very helpful, but suur tänu, sellest äh, oli tõesti kasu, aga nüüd äh, katsuksime muutuda veelgi konkreetsemaks, see tähendab seda, et põhimõtteliselt äh, te pole nõus endise Saksa kantsleri Gerhard Schröderiga, kes tahtis Slovakkiat karistada, kui Slovakkia esitas võrdse maksustamise süsteemi kõikides maksusüsteemi, maksuvaldkondades, mis puhus hoo sisse maksusüsteemide uuendamisele ka teistes riikides ja lõi tõelise konkurentsi maksusüsteemide valdkonnas. Äh, ja tulevikus on siis meil selline ühine eesmärk, eks ole, nagu ma saan aru yeah,. So I think that's uh, that... ma arvan, et, et selle süsteemi defineerimine, olgu siis tegu ühtlase maksusüsteemiga või äh, mitte sõltub liikmesriikidest. Euroopa tasandil on vaja garanteerida parem koordineerimine liikmesriikide vahel maksuküsimustes. kuid samas ei saa üle võtta kõiki neid äh, pädevusi, mis äh, käivad liikmesriikide alla, sest kokkuvõttes liikmesriigid on ju need, kes äh, otsustavad, kui suured kulutused, kui suuri kulutusi nad soovivad. nii et me peame reageerima liikmesriikide tasandil. see kõik sõltub väga paljuski ka eh, iga riigi oma eh, maksusüsteemist sellega küsimusega peavad tegelevad ministrid, et äh, arutada tulevast võimalikku maksusüsteemi. ma arvan, et on väga oluline, et toimuks äh, põhjalik poliitiline arutelu liikmesriikide vahel. Grazie, adesso cedo la. nüüd annan ma juhatamise üle äh, kolleegile Sharon Bowlesile kes on majanduskomisjoni juhataja, ma paluksin, et ta igasugustest kõneaegadest samuti kinni peaks uh,. Thank you very much uh.... suur tänu, ma kindlasti rakendan sarnaseid reegleid, mis ennegi kehtisid ning eh, nüüd saab sõna proua Kratsa Rahvapartei, ma ei tea, kus ta istub. I m here. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, στις γραπτές suur tänu, äh, proua esinaine. austatud volinikukandidaat, oma äh, viimaste vastuste käigus äh, olete te öelnud, et me peaksime vaatama, kuidas meil saaks olla ühine maksubaas e-, Euroopa Liidu ettevõtete jaoks. Te mainisite seda ühist maksubaasi ka täna hommikul. milliseid teisi meetmeid kavatsete te rakendada selleks, et hoida ära äh, Äh, maksustamises rakendatavat dumpingut Euroopa Liidus. ma tean, et väga raske on äh, liikmesriike veenda äh, selliseid maksustamise ja dumpingu küsimusi käsitlema, nii et see on väga raske küsimus, milliste argumentidega katsute te liikmesriike enda poolele võita ja siis tahaksin ma küsida veel ka seda, kuidas teie hindate tegevusjuhendi rakendamist siiamaani? iseäranis, mis puudutab maksude ebavõrdsust Euroopa Liidus äh, ja kuidas asjad liikusid Euroopa eesist-, Rootsimaa eesistumise ajal teie arvates äh.? volinikukandidaat, palun. suur tänu selle küsimuse eest. ma arvan, et äh, õiglane konkurents maksustamise valdkonnas on tegelikult kasulik ja aitab Euroopa Liitu edasi viia. nii et teil on õigus selles osas, et viimaste aastate jooksul on olnud meil maksutulumäärade vähendamist märgata iseäranis ettevõtte maksu, tulumaksu puhul Euroopa Liidu tasandil üldiselt, ma arvan, et üheksakümnendatega võrreldes äh, on äh, maksumäära tasand vähen-, vähenenud äh, lausa kaheteistkümne protsendi võrra, kui ma ei eksi. aga samal ajal, kui me vaatame tulude poolt, siis Äh, tulude tase on jäänud äh, SKT-ga suhtes äh, üsna ühesuguseks, nii et liikmesriigid, kes on vähendanud ähm, tulumaksu, ettevõtte tulumaksu, siis laiendavad maksubaasi ja, ja kompenseerivad selle maksumäära vähendamist ühel või teisel moel. Aga loomulikult igasuguseid kahjulikke arenguid, nende vastu tuleb võidelda, ma näen äh, uusi arenguid äh, tulude äh, nihutamine, liigutamine, maksusüsteemide mitte kokkusobimatus tegevusjuhis on just nimelt selle puhul kasulik ja teksu tegevusjuhis tuleb korralikult ellu rakendada ja me peame äh, tugevdama oma tööd äh, rakendamise tõhusamiseks, äh, tõhusamaks muutmise kallal. täiendav küsimus, palun, proua. Eh, suur tänu, proua esinaine. lugupeetud äh, volinikukandidaat, te mainisite siin ka varem maksukandidaate ja ka paljud teised kolleegid mainisid maksuparadiise. kas teie arvates on mõistlik tegeleda äh, ka eh, teistes äh, riikides või olevate ettevõtetega, kelle aadressiks on maksuparadiisid, aga tegelikult tegutsevad Euroopa Liidus, see küsimus valmistab äh, palju muret paljudele Euroopa Parlamendi liikmetele. palun teie vastus. Äh, ma juba mainisin, et minu arvates heade haldustavade küsimus on võtmetähtsusega. ja ma mäletan, et kui ma esimest korda, kui mind esimest korda määrati rahandusministriks Leedus, tol hetkel Leedu ei olnud veel Euroopa Liidu liige, nii et mul oli võimalik esitada vabalt erinevaid äh, Äh, erinevaid ettepanekuid äh, meetmete kohta, offshore ettevõtete kohta ja kui ma mäletan, siis umbes kümme aastat tagasi äh, hakkasime me rakendama allika maksustamist või siis maksustamist at source nii-öelda. ma arvan, et selle küsimuse puhul, selle küsimusega tuleb tegeleda see töö ei saa olema kerge, aga praeguses olukorras, ma arvan, kus äh, ülemaailmselt üldiselt mõistetakse, millist kahju võivad äh, tuua maksuparadiisid äh, ja kus äh, tuleb, äh, kus maksusüsteemid liikmesriikides, Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides muutumas, siis ma arvan, et peaks olema võimalik äh, jõuda ühise lahenduseni. Was... küsimus oli lühike, aga vastus pikem selle võrra. ja nüüd lähme edasi härra Domenici SND fraktsiooni nimel. Eh, Mr. Semeta, lei ritiene che Šemeta, teie leiate, et praegusel hetkel on realistlik välja pakkuda arutelu ühtse Euroopa maksu kohta? sest hea haldus on väga oluline, te ise olete, ütlesite samuti oma sõnavõtus ning vastamaks viiendale küsimusele, Te rääkisite võimalusest finantsülekannete maksustamise kohta. millal te selle, millal te kavatsete selle ettepaneku esitada komisjonile ja kui te selle esitate, siis millised tagajärjed eh, võivad olla see meie suhetel kolmandate riikidega? tundub, et Barack Obama on eh, sarnase võimaluse peale mõelnud, tema äh, kas te mõtlete ainult äh, finantsülekannete maksustamise peale või ka millegi muu peale? vastus, kaks minutit. So this uh, issue is really broadly discussed. seda küsimust on väga mm, laialt arutatud ning Euroopa Liidu Nõukogu on otsustanud pöörduda Rahvusvahelise Valuutafondi poole ja paluda neilt analüüsi, millised võimalikud äh, tagajärjed võivad sellisel maksul olla globaalsel tasandil. praegusel hetkel on komisjoni seisukoht selline, et selle ettepanekuga on võimalik edasi liikuda, kui seda rakendatakse globaalsel tasandil. ma arvan, et me peame väga põhjaliku mõjuhinnangu koostama selle kohta, millised tagajärjed võivad äh, sellel maksul olla. sest sellega on seotud väga paljud küsimused, millele ei ole veel vastuseid leitud. ning äh, näiteks milleks kasutatakse ära neid sissetulekuid, millised alused sellel maksul oleks, millised äh, tagajärjed võiks sellel olla, eh, samuti kaubandusmahud rahvusvahelisel turul ja nii edasi. kuid ma arvan, et on vaja palju rohkem tööd ära teha, enne kui me lõppotsuseni selles küsimuses jõuame. me peame tegema väga põhjaliku mõjuhinnangu. ma arvan, et komisjoni teenistused on kindlasti valmis seda tegema E sulla base consolidata comune, lei intende riprendere ning eh, mis eh, eh, puudutab meie ühist seisukohta, kas te kavatsete lõpule viia töö, mis selles osas alustatud juba on? kas te kavatsete teha, kas te kavatsete järk-järgulist rakendada või ainult väiksemate riikide puhul juhul kui te kavatsete sellest ühtset maksu rakendada. millised on innovatiivsed äh, äh, allikad oleks teie meelest olemas uh,? Äh, CCCTB uh,, I think that uh... mis puudutab ühtset maksubaasi, siis me peaksime selles osas jätkama seda tööd uh, mida on tehtud minevikus. et ähm, garanteerida liikmesriike, et ühtne maksubaas on kasulik ettevõtetele liikmesriikides ja samuti ka väikeettevõtetele liikmesriikides ma paluksin teenistustel üle vaadata just äh, väikeettevõtete küsimust äh, ühtse maksubaasi valdkonnas. ma arvan, et me peame kindlasti edasi liikuma selle ettepanekuga nii kiiresti kui vähegi võimalik. peame mõtlema selle võimaliku rakendamise peale liikmesriikides. ettepanek ise tähendab seda, et äh, see on, äh, see ei ole kohustuslik. ettevõtetel peab olema ühtset maksubaasi võimalik valida, kui nad neid nõudmisi täidavad. see oleks minu vastus. Three questions on a supplementary, you can't expect a full reply. kui teile esitate kolm küsimust, siis te ei saa arvata, et kõigile neile vastatakse ja nüüd äh, härra Schmidt. Here in the middle uh.... tänan, härra Šemeta ma olen siin keskel, liberaalina alati siin keskel. me oleme jõudnud kuulamisel nüüd tundliku teema juurde, maksude juurde, see on südamelähedane kõikidele kodanikele ja teile tulevase volinikuna on see nagu miiniväli. endine volinik Monti valmistab ette raportit, kus on äh, soovitused ühtse turu taaskäivitamiseks ja professor Monti on öelnud, et äh, meil tuleks piirata maksudealast konkurentsi. mida teie arvate härra Monti seisukohtadest ja mis te arvate, mis saab härra Monti raportist? mis te, mis te loodate, et saab olema selle raporti tulemus? kaks minutit vastuseks. ma usun, et äh, me jagame härra Montiga ühiseid väärtusi, eriti mis puudutab äh, ühisturu edasiarendamist. Euroopa Liidu kõige suuremaks saavutuseks on siseturu loomine, aga see on äh, senini kaugel täiuslikkusest ning äh, volinikukandidaat äh, Barnier, mina ja ka teised volinikud peaksime tegelema lünkade kõrvaldamisega siseturul ja maksundusvaldkonnas on neid äh, lünku veel eriti palju. praegusel kriisihetkel on hea selle teemaga tegeleda. ja kui me räägime konkurentsist, siis äh, minu arvates oleks hea, kui liikmesriikidel oleks koostöö maksundusvaldkonnas, aga ma olen ka õiglase konkurentsi poolt samas selline tegevus ei tohiks äh, endaga kaasa tuua allakäiku. nii et äh, komisjon peab olukorda hindama, meil peab olema tasakaalukas äh, maksudealane konkurents. ja oluline on lubada konkurentsi siis, kui see on liikmesriikidele kasulik, kui äh, mingisugust äh, konkurentsi absoluutselt ei ole maksundusvaldkonnas, siis võib äh, juhtuda, et äh, osad liikmesriigid üritavad kõiki oma probleeme lahendada maksude kaudu ja see ei oleks õiglane. lisaküsimus? ja muidugi aga võib-olla ka õiglast konkurentsi mõistetakse riigiti erinevalt, nii et tõlgendada on seda mõistet keeruline. mul on veel üks äh, lisaküsimus. härra Monti ei räägi maksude tasemest, aga kodanikke huvitab just see maksude tase või määr. kas teie arvate, et äh, maksumäär pigem tõuseb või langeb? arvestades äh, demograafilist olukorda, pensionide süsteemi probleeme, pankadega, autotööstusega ja nii edasi. mis on teie poolne ennustus? ja äh, proua esinaine veel viited teistele küsimustele. nõukogu on väga põikpäine selles küsimuses, kuidas teie kavatsete veenda neid põikpäiseid rahandusministreid tegutsema? ma üritan äh, vastata kiiresti, olgugi et küsimus on väga keeruline. Te teate, et äh, üldine maksumäär Euroopa Liidus on kõrgem kui äh, USA-s või Jaapanis, äh, kõrgem kaheteistkümne protsendipunkti võrra, kui ma ei eksi. nii et me oleme liit, mis on suhteliselt kõrgelt maksustatud. teisalt tuleb arvestada ka teemadega, mida teie mainisite, kriisiolukord äh, ja toimetulek äh, võlgadega, mille alla liikmesriigid on äh, mattunud. maksundus on loomulikult selline valdkond, kus liikmesriigid saavad ise otsuseid vastu võtta ja otsustada, milliseid vahendeid nad kasutavad. me peaksime alustama aga selle teema käsitlemisel kulude poolest ja siis edasi liikuma tulude poole. tänan ja järgmisena Rahvapartei nimel proua Lulling, palun. üks minut. Oui, merci, madame la présidente, monsieur le commissaire désigné. tänan, härra volinikukandidaat mind huvitavad aktsiisi küsimused, eriti puudutab see alkoholiaktsiisi. minevikus teie eelkäija komisjonis murdis hambad äh, selle küsimuse kallal. nimelt sooviti tõsta aktsiisimakstu ja kaotada ära äh, veinide peal koht, peal kehtiv ähm, nullprotsendiline aktsiisimaks. kas teie kavatsete samuti läbi suruma hakata selliseid ettepanekuid? kas teie meelest peaks nullaktsiis veinidele ära kaotama? pärast üheksakümne teist aastast äh, ei ole suudetud äh, alkoholiaktsiisi harmoneerida. kas peaks äh, kehtestama ka maksimumaktsiisi selle asemel, et üritada pidevalt tõsta miinimumaktsiisi, mis on, äh, mis võib tekitada inflatsiooni. kaks minutit vastuseks. aktsiisi valdkond on tõesti väga äh, huvitav valdkond ja üks minu lemmikvaldkondi endise rahandusministrina. ma võtsin vastu palju otsuseid ähm, selles valdkonnas oma liikmesriigis. olen äh, teiega ühel arvamusel sel teemal, et äh, aktsiisimaksu olemus seisneb selles, et ähm, mõjutatakse inflatsiooni ja loomulikult äh, tihtipeale tuleb äh, aktsiisimäära kohandada lähtuvalt ähm, inflatsioonist. samas tuleb arvestada ka erinevate aktsiisimääradega liikmesriikides, eriti kui on tegemist äh, Euroopa Liidu piiriäärsete riikidega. mida kõrgem on äh, aktsiis, seda raskem on võidelda salakaubandusega. seda tuleb võtta arvesse. me ei saa seda teemat vaadata ainult ühest vaatenurgast ma isiklikult olen arvamusel, et erandid äh, maksunduses ei ole parim lahendus ja see puudutab ka veini teemat. ma saan samas aru, kuivõrd äh, keeruline oleks äh, selles osas jõuda ühtsele lahendusele, sellepärast et see nõuab ju ühehäälsust ma loodan, et me saame selle teemaga ka edasi liikuda. Follow-up, Astrid. lisaküsimus, Astrid. Madame la president. jah. ütlen saksa keeles. ma usun, et voliniku kandidaat peab selles küsimuses tõesti veel kõvasti kodutööd tegema ja järgi õppima õppima, sest see, mida ta meile praegu ütles, see nagu ei ole mõttekas, ma ise olen ka nõus aitama teda selle hariduslünga ületamisel, aga niimoodi küll vastata ei saa, ta ei saa üldse aru, millest me siin räägime. härra volinik, meil on siin äh, siseturg, kas te ei ole kuulnud mitte midagi maksukonkurentsist või? One minute to defend yourself üks minut kaitseks, härra volinik. mul on tõesti väga kahju, kui minu vastus teid ei rahuldanud. aga ma juba mitmes vastuses ka viitasin sellele, et äh, ma olen siseturu ja maksunduspoliitika arendamise poolt. maksupoliitika on üks võtmetähtsusega valdkondi, mis aitab tulevikus edasi arendada siseturgu. ja mul on plaanis rakendada seda, mida ma olen öelnud oma kirjalikes vastustes ja seda, mida ma olen öelnud nüüd siin kuulamisel tänan nüüd äh, sotsiaaldemokraadi nimel härra Alvares. Eh. tänan. mul on väga hea meel eh, teie seisukohti kuulda, eriti selles osas, mis puudutab tugevdada äh, maksupettuste vastast ja maksuparadiiside vastast võitlust. ma arvan, et selge on see, et kui, et on väga palju me, väga palju on pettust ja samuti väga raske selle vastu võidelda ja mõned riigid ei soovi seda teha. mina arva-, sooviksin, et eh, teeksid, oleks hea, kui te teeks kokkuvõtte meie, eh, meie eh, administratiivse koostöö osas ja samuti tahaksin tead-, saada teie arvamust pangasaladuse kaotamise kohta ning äh, samuti ka millised on teie arvates reeglid, kas peaks olema samad kõikidele riikidele ja kuidas olemasolevaid direktiive ja sanktsioone rakendada ja kas on ühtne seisukoht ka G kahekümne riikide vahel? kaks minutit vastamiseks. Yeah, I, I think that's uh... jah, ma usun, et äh, on väga oluline võtta vastu seadusandlust maksukoostöö ja üldse maksunduse valdkonnas. olen arvamusel, et äh, automaatse infovahetuse küsimus on võtmetähtsusega. mul ei ole mitte mingisugust kahtlust et selles valdkonnas tuleb teha edusamme. Te teate väga hästi, et äh, oleme liikunud edasi oma ettepaneku äh, alastel aruteludel. kaks liikmesriiki on endiselt ettepaneku vastu ja nad äh, soovivad sellist paketi põhist äh, lähenemist, nad soovivad äh, kokkulepet Liechtensteini ja teiste väikeste Euroopa riikidega. Nad seavad selle nii-öelda tingimuseks. aga üheksateistkümnendal jaanuaril me jätkame läbirääkimisi igal juhul selles valdkonnas ja ma loodan, et need äh, kaks liikmesriiki nõustuvad, et äh, nad ei peaks enam blokeerima otsust äh, selles valdkonnas. ka nende jaoks on oluline, et et äh, toimiks automaatne infovahetus. lisaküsimus, palun. suur tänu, härra Šemeta, äh, te võite arvestada meie toetusega, et äh, selles valdkonnas edasi liiki-, liikuda, ma arvan, tegu on õige hetkega, et reageerida, Euroopa kodanikud saavad kindlasti aru, et liikmesriikidel on vaja vahetada informatsiooni ning tega, teha koostööd selleks, et parandada omaenda eh, maksusüsteemi. nii et suur aitäh teile vastuse eest. I don't think you need to reply to that unless you want to. Te ise ei taha. Right, in that case the, the final question. ja nüüd viimane küsimus majanduskomisjoni poolt vastab, küsib härra Ferber äh,. härra Ferber suur tänu, proua esinaine, härra volinikukandidaat, me oleme kuulnud palju pettusevastasest võitlusest maksundusvaldkonnas, aga teie maksu, eh, vastuta mitte pettusevastase võitluse eest, vaid maksundusalase õiguse eest ja selles valdkonnas on mitmesuguseid äh, teemasid, mida tuleks Euroopa tasandil rohkem harmoneerida. mainin siin äh, kahte märksõna ettevõtete tulumaksu baasi äh, harmoneerimine ja käibemaksureform. millal te nendes valdkondades teete konkreetsed ettepanekud, äh, sellepärast et kui komisjon ettepanekuid ei tee, siis ka Lissaboni lepingu põhiselt me ei saa edasi liikuda, tänan. Reply, please. vastus, palun mis puudutab ühtset konsolideeritud maksubaasi, siis äh, Euroopa Komisjon tuleb välja ettepanekuga niipea kui võimalik, äh, meil tuleb lõpule viia mõjude hinnang äh, seoses mõningate maksubaasi elementidega ja niipea, kui see mõjude hinnang on olemas, tuleme välja ka omapoolse ettepanekuga, mina igal juhul äh, plaanin äh, suunata komisjoni kolleegiumit äh, selles suunas, et selle ettepanekuga välja tuldaks, aga see saab lõpuks olema komisjoni kui kolleegiumi otsus. Te küsisite minult ka käibemaksureformi kohta. minu eesmärgiks on äh, tulla välja uue käibemaksustrateegiaga, mis tegeleb äh, ka nende küsimustega, millega eelmine strateegia ei jõudnud tegeleda. meil tuleb äh, kindlasti tegeleda käibemaksusüsteemi ja selle tulevikuga, arvestades sealjuures eelmist strateegiat, mis algas paar aastat tagasi, aga meil on vaja uut nägemust ja mandaadiaja alguses äh, tuleme välja ettepanekuga uue käibemaksustrateegia kohta. lisaküsimus. suur tänu, käibemaksust veel. üks teie eelkäijaid, volinik Monti ütles siseturu loomisel, et aastaks tuhat üheksasada üheksakümmend kuus peaks kehtima käibemaksu osas äh, päritolumaa põhimõte, nüüd Monti ei ole enam ametis, aga kas te seda põhimõtet, mis on pärit üheksakümnendate aastate algusest, tahate rakendada või mitte? üks minut vastuseks Te teate, et praegu meil on äh, ülemineku käibemaksusüsteem ja see ülemineku aeg on kestnud juba pikka aega. uued otsused äh, maksundusvaldkonnas, eriti käibemaksu valdkonnas, äh, teenuste osas äh, liiguvad äh, mitte päritolumaa, vaid äh, sihtriigi suunas. uued arengud käibemaksu valdkonnas on kindlasti teema, mille juurde ma ka hiljem tagasi tulen ja teid kursis hoian. suur tänu EKONi ähm, komisjoni osa on nüüd saanud läbi ja annan sõnajärje üle Malcolm Harbourile IMCO komisjoni nimel. tänan, proua Bowles ja tänan äh, härra De Magistris selle võimaluse andmise eest. sooviksin nüüd äh, öelda, et siseturukomisjonis äh, me tegeleme tolliliidu küsimustega ja kui vaadata teie mandaadi kirjeldust härra Barrosolt, siis äh, tõdeme rõõmuga, et äh, tähelepanu pööratakse paremale piirivalvele ja e-tollindusele. paljud äh, minu komisjoni liikmed soovivad teile esitada küsimuse just selle olulise mandaadi osa kohta ja esimesena saab sõna proua Korhola EPP nimel, siis härra äh, Stoiler ja me teeme nii, et üks minut küsimuseks, teil on kaks minutit vastuseks ja, ük, ja siis üks minut lisaküsimuseks. proua Korhola, palun. me kõik äh, teame, et kasvuhoonegaaside vähendamine nõuab globaalset tegevust, mitte üksikute riikide tegevust, me oleme pannud paika eesmärgid energia ja kliimapaketis, aga need äh, eesmärgid ei soovi, tohiks saada õõnestatud Euroopa Liidu välise keskkonna dumpingu poolt, meil on siin süsinikuleke ja muud teemad äh, ja need võivad veelgi äh, süveneda, kui me kaldume pärast Kopenhaagenit kõrvale oma kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärkidest. komisjon on äh, maininud äh, süsinikumaksu mitmel korral, kas Euroopa Komisjonil on plaan välja tulla süsinikumaksuga, kas teie arvates võiks see maks olla kasulik, arvestades Euroopa Liidu kaubanduslikku positsiooni globaalsel turul, kas äh, te usute, et me peaksime veelgi tugevdama oma eesmärki aastaks kaks tuhat kolmkümmend ja lõpetuseks, äh, kas te olete arvamusel, et piisavalt on uuritud äh, selle maksu positiivseid ja negatiivseid mõjusid täna? ja enne, kui härra Senet asub vastama, siis ma tahaksin paluda, et te oleksite siin ruumis pisut vaiksemad, inimesed lahkuvad küll ruumist, aga väga raske on kõneleda. ja ma tahaksin öelda, et ma olen äh, praegu küll äh, vastutulelik, aga ärgem esitagem küsimusi äh, teiste küsimuste kohta kui tolliliidu kohta, mis on meie vastutusvaldkond ja antud hetkel anname proua Korholale ka siiski võimaluse täiendavaks küsimuseks. Uh, we... suur tänu ja me räägime siiski maksustamisest ja praegu. ja minu arust on väga oluline äh, näha arenguid rohelise maksustamise vallas, äh, energia maksustamise äh, strateegiad saavad olema üheks minu, üheks tähtsamaks ülesandeks, millega ma tulevikus äh, silmitsi seisan, äh, kui te mind äh, valite sellesse ametisse ja sellekohane direktiiv, direktiiv kindlasti hõlmab ka CO2 maksustamist, energia maksustamise küsimus on liigitatud mitmeks, energiaelemente ühelt poolt, siis CO2 elemente ja selline lähenemine aitab meil saata selgeid äh, sõnumeid äh, ja luua selged süsteemid see süsiniku valdkonnas, mis, äh, mida ei hõlmata veel CO2 kvootidega kauplemise süsteemiga Äh, siis äh, samuti süsinikulekke äh, teema on väga tähtis ja loomulikult ma eelistaksin näha rahvusvahelist kokkulepet ja rahvusvahelisele kokkuleppeni jõudmist selles valdkonnas, aga komisjon samal ajal uurib omalt poolt olukorda ja viib läbi mõju-uuringuid ja kui mõju-uuringud on valmis, siis äh, tulen ma teie ette ja esitan selle valdkonna puhul ka omapoolsed ettepanekud, kui see osutub vajalikuks. suur tänu, proua Stajale! suur tänu, äh, proua Korhola, äh, aga ta pidi saama ühe Äh, täiendava minuti? ei, äh, ma võtsin talt selle täiendava minuti ära, kuna ta ei esitanud küsimust äh, Tolliliidu kohta. jah, suur tänu, mina tahaksin esitada küsi-, küsimuse teile võltsimise vastase tegevuskava kohta. me oleme komisjonis rääkinud sellest, kui tõsine on probleem seoses võltsitud ravimitega ja, ja ravitoodetega ja need ravimi, ravimid võivad kahjustada ja ekstreemsetes oludes võib-olla isegi tappa tappa Euroopa Liidu kodanikke. Te ei ole viitnud, viidanud võltsravimitele, kas ma võin äh, sellest hoolimata olla kindel selles, et Euroopa Liidu äh, võltsimisvastases tegevuskavas on äh, seda teemat siiski käsitletud? härra Šemeta, palun uh,. Thank you very much uh, of suur tänu! loomulikult võltsitud ravimite võltsimise küsimus on väga tähtis küsimus Äh, minu portfellis ja ma kavatsen selle äh, tegevuskava võimalikult äh, kiiresti ellu rakendada, see tegevuskava hõlmab kahe tuhande üheksandat, kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat ja selles tegevuskavas on sätted äh, Äh, erinevad sätted õigusloomeliste muudatuste kohta, seal on ka mitmesuguseid operatsioon, operatiivküsimusi ja, ja praktilisi küsimusi, äh, mis annavad juhtnööre tööstusele ja ma olen valmis uurima kõiki äh, neid, kõiki sätteid, kõiki punkte meie tegevuskavas, nii et võltsimise valdkonnas ka edusamme saavutada iseäranis, mis puudutab võltsravimite küsimust Äh, ma saan aru, et võltsravimid on äh, iseäranis ohtlikud meie kodanikele ja me peame seetõttu äh, paika panema riskihindamissüsteemid nii, et nendes oleks pööratud iseäranis suurt tähelepanu sellele väga tundlikule ja väga kahjulikule toodete grupile, mis võib seada ohtu meie kodanike tervise. nii et ma kindlasti töötan tõsiselt selles valdkonnas. härra Stahler, täiendav küsimus, proua Stahler. suur tänu, härra Harbour. Te mainisite, et Euroopa Liidu võltsimise vastane tegevuskava kehtib kahe tuhande kaheteistkümnenda aastani. milline on teie visioon selle tegevuskava kohta ka pärast kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat? Well, I think that's... ma arvan, et üks olulisi valdkondi üks olulisi äh, eesmärke võiks olla jõuda võltsimise osas rahvusvaheliste kokkulepeteni. juba praegu on mitmeid kokkuleppeid sõlmitud, äh, näiteks üks hiljutine leping, mis sõlmiti koos äh, Hiin-, mis sõlmiti Hiinaga võltsimise osas. ma arvan, et võltsimise puhul on tegemist ülemaailmse probleemiga ja selle probleemiga ei ole seotud mitte ainult tolli küsimused, ma arvan, et mis puutub tulevikku, siis tuli, tulevikus me peaksime äh, koostama ühise tegevuskava, mis äh, kus on osalised ka rahvusvahelised partnerid äh, ja ka teised institutsioonid, organid, mis on ühel või teisel moel seotud võltsimise teemaga me peaksime oma panust äh, üleilmselt koordineerima, et võidelda võltsitud toodete vastu. suur tänu, järgmine küsimus äh, härra Van den Kamp ja pärast teda proua Schaldemose, palun härra Van den Kamp. aitäh, härra esimees. Äh, minu küsimus puudutab Olafi ja tolli ja maksustamise peadirektori suhet, suhteid. täna hommikul me rääkisime, kui erilises seisukorras on Olav, aga minu Rahvapartei fraktsioon peab, näeb teie portfellis teatavaid probleeme, sellepärast et te vastutate ühelt poolt Olavi eest ja teiselt poolt vastutate ka tolli äh, peadirektoraadi eest. kuidas te kavatsete äh, neid kahte vastutust äh, praktikas hallata? see ongi minu küsimus, härra esimees. Uh, Thank you very much mm,. suur tänu. nagu ma saan aru, siis äh, äh, teile valmistab muret äh, minu portfelli võimalik huvide konflikt. ma võin teile kinnitada, et mina ei näe mingisugust huvide konflikti potentsiaali minu portfelli erinevate osade vahel iseäranis, mis puudutab Olafit ja, ja tolli küsimusi, sellepärast et äh, tolli direktoraadi küsimused äh, on ennekõike õigusloomelised küsimused, samuti järelevalve ja õigusaktide rakendamise järelevalve. Äh, õigusakte aga ise rakendavad liikmesriigid ja tegelikult on see meie huvides võidelda pettuse vastu ja pettusevastase võitluse teema seoses äh, portfelli teiste osadega, äh, see saab olema selline äh, leitmotiiv, mis on seotud maksustamisega, tolliga ja ka Euroopa Liidu kulutamisega ja ma arvan, et äh, meil on äh, nüüd, äh, mina ei näe siin mingisugust huvide konflikti oma portfellis ja kui me vaatame praegust, praeguse port-, praegust portfelli ülesehitust, kus äh, audit ja haldusküsimused on ühes portfellis, äh, siis äh, tegelikult potentsiaalsete konfliktide arv praeguste portfellide puhul oleks palju suurem kui minu tulevase portfelli puhul. Thank you uh,, Mr Chairman! suur tänu, härra esimees! aga seda ma tahangi öelda, et kui äh, volinik ütleb, et taksod võitleb pettuse vastu, aga samal ajal Olav tegeleb sama teemaga, Äh, ja võitleb ka konkreetselt selle pettuse vastu, siis äh, mis saab olema nende kahe uurimuse kattuvus äh, või, või, või suhe ja milline saab olema teie seisukoht uh,? vastus on üsna selge. me peame tagama korrektse koostöö pettusega võitlevate institutsioonide ja organite vahel, meil peab olema korralik infovahetus, pettusega seotud küsimustes ja pettusega seotud tegevustes, ükskõik kes siis äh, Äh, me meetmeid ei võtaks või samme ei äh, astuks, ükskõik äh, milline organ midagi ette ei võtaks, igasugune tegevus peab olema hästi koordineeritud, et hoida ära ressursside ebaotstarbekat kasutamist. ja just nimelt sedasi me töötame praegu ja Äh, praegusel hetkel ei ole töös mingisuguseid äh, tõsiseid probleeme või konkreetseid probleeme ja ma loodan, et äh, ka tulevikus ei saa neid probleeme olema uh,. ja nüüd proua Schaldemose ja siis härra Pastus, proua Schaldemose, kes räägib täna teist korda, aga nüüd räägib ta siis väga aktiivse liikmena meie siseturukomisjonist. suur tänu, härra esimees, härra volinikukandidaat, te kirjutate oma kirjalikes vastustes meie küsimustele, et tollipoliitikas on väga olulisel kohal kodanike julgeolek ja oma vastuses ka proua Stylerile mainisite te, et väga oluline on äh, ka võltsravimite vastu võitlemiseks midagi teha, aga ma tahaksin näha konkreetseid näiteid selle kohta, kuidas teie kavatsete selle, seda praktikas teha, milliseid algatusi kavatsete teie teha selleks, et võidelda võltsitud äh, toodete vastu näiteks Hiinast, äh, aga ka Venemaalt ja mujalt kui tooted siis Euroopa Liidu tulevad parasjagu uh, Mr. Scimitar. Well, I think that's uh, jah, uh, ma arvan, et uh, mis puudutab uh, Euroopa Liidu ja Hiina suhteid, siis on viimasel ajal olnud rohkem edusamme, Venemaaga on edusamme olnud vähem, ja ma arvan, et seetõttu on oluline jätkata läbirääkimisi ja jõuda kokkuleppeni ka Venemaale konkreetsetes äh, küsimustes, äh, nagu näiteks äh, ravimiprekursorite küsimuses. ja mis puudutab Hiinat, siis hiljutine koostöölepe Hiinaga on üks hea näide ja meil on äh, ettevalmistamisel mitmeid häid projekte, nagu näiteks äh, äh, transpordiliinid ja majandusorganisa-, mm, orga-, organisatsioonide, asutuste tunnustamise protseduur ja kui me jõuame vastastikuse tunnustamiseni, siis see parandaks märkimisväärselt ka toodete varustusahela olukorda ja viiks äh, lõpuks äh, ka varustuskindluseni, äh, mis on üks komisjoni tulevasi võtmepoliitikaid suur tänu, ma olen täitsa nõus sellega, et juba palju on ära tehtud, aga ohtlike toodete arv Euroopa turul on siiski suur, suure hooga kasvamas, mida kavatsete teie teha seda, selleks, et teha koostööd teiste volinikega, kes vastutavad selle valdkonna eest, nagu näiteks toodete turvalisus, toodete ohutus, tarbijakaitse, mida te teete selleks, et tagada parim koostöö äh, vastutavate voliniku eest selles valdkonnas? Yeah, I think that uh, you are suur tänu, ma arvan, et äh, teil on õigus. selle valdkonnaga on seotud erinevad volinikud. ja mitte, selle valdkonnaga ei tegele mitte ainult üks peadirektoraat, vaid õige mitu peadirektoraati. me rääkisime teiste volinike kandidaatidega sellest, millised saaksid olema meie erinevad töökorraldused, üks töökorralduse ettepanekuid oleks moodustada ad hoc töögruppe, töörühmi, mis tegelevad konkreetsete teemavaldkondadega ning võltsingute küsimus ja intellektuaalomandi rik-, põhimõtete rikkumise küsimus on üks tähtsaid teemavaldkondi, kus just võiks moodustada sellise ad hoc töörühma, et me saaksime koordineerida oma tegevusi äh, erinevate poliitikate kohta ettepanekute tegemisel. järgmisena saab sõna proua Bastos ja pärast äh, teda saab sõna härra Kreutzmann, kes on viimane küsija. proua Bastos suur tänu teile, härra esimees. ma tuleksin tagasi võltsimisküsimuse juurde. minu meelest on tegu väga murettekitava nähtusega, see mõjutab meie turvalisust ja usaldust turu vastu, mõnikord satub ohtu Euroopa kodanike tervis, rikutakse euro-, elementaarseid sanitaarnõudeid ja see on äh, kõik äh, seotud Euroopa poliitikatega. kas te näete ette muudatusi äh, võitluses võltsingute vastu, vabandust, et ma nii aus olen, sest senised meetmed on olnud väga üldjoonelised, väga vähe konkreetsed, väga umbmäärased, ma sooviksin, et te oleksite konkreetsem. ja ma sooviksin, et ta annaks mulle ka kindla ajakava selle kohta, kuidas need, äh, kuidas see need meetmed rakenduvad. ja ma sooviksin ühtlasi, et te ütleksite mulle, millised need meetmed võetakse kasutusele selleks, et uut ähm, koodi maksustada ning kas te arvate, et selle äh, määrustiku rakendamisel tekivad probleemid? Uh, thank you very much uh, and uh... suur tänu teile nagu ma eelmisele küsimusele vastates mainisin, noh, kahtlemata on võltsimisküsimus väga tõsine küsimus ja see ei ole loomulikult ainult, ainult tolli küsimustega tegeleva voliniku eh, töövaldkond, siin on väga palju laialdasem ja siin on vaja garanteerida hea koostöö erinevate valdkondade, erinevate volinike vahel mis äh, puudutab äh, tolliküsimusi, siis ma arvan, et on väga oluline tegeleda äh, analüüsisüsteemide väljaarendamisega. tuleb pöörata tähelepanu adekvaatsete süsteemide loomisele ja äh, tuleb riskianalüüsisüsteeme kindlasti veel parandada. samuti tuleb paremini e, jagada informatsiooni vastutavate organite vahel erinevates liikmesriikides e, võitluses e, võltsitud ravimite vastu kindlasti saame me veel lisa edusamme teha, mis puudutab eh, tollikvootide rakendumist, siis on see suur väljakutse. kuid teisest küljest ma arvan, et on meil ühis, meie kõigi huvides see, et see rakenduks võimalikult kiiresti ja loodetavasti rakendub ta kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks, sest Äh, on, äh, sest äh, selles koodis on väga palju erinevaid võimalusi selleks, et lihtsustada näiteks ettevõtete tegevust, näiteks e-tolli rakendumine on ka ühtse akna võimalus, mis on samuti väga tähtis. vastus Eh, tänan, härra esimees. härra volinik, me teame, et on teisi volinikke, kes tegelevad samuti ehm, võltsimisküsimustega. kas te olete nendega juba kohtunud uh,? We had uh, meil on toimunud erinevaid kohtumisi. meil on toimunud ka seminare. ja seda juba enne kuulamisi. arutasime seda, kuidas koordineerida oma tulevast tegevust ning äh, koordineerimisküsimus mainiti, küsimust mainiti kui kõige olulisemat. otsustasime äh, ajutised äh, järelevalveüksused paika panna. Need on väga olulised, me peame koostööd tegema siseturuvolinikega ja teistega äh, kes võiksid äh, ühtseid poliitikaid välja toetada selles konkreetses valdkonnas. ja nüüd saab sõna härra Kreutzmann. härra volinikukandidaat, me just äh, rääkisime eelnevalt äh, võltsitust toodetest, mis tuuakse Euroopa Liidu turule. nagu te teate, siis äh, kolmandatest riikidest tulevad äh, tarbekaubad tõesti kujutavad endast ohtu, kui nad ei vasta Euroopa Liidu turvalisusstandarditele. kuidas teie arvates oleks võimalik äh, tolliametite koostööd äh, parandada, et sellist ähm, olukorda vältida? meil on vaja Euroopa turgu kontrollida niimoodi, et äh, jaotataks koormust äh, erinevate ähm, tolliametkondade vahel. näiteks kui Rotterdami või Hamburgi äh, tuuakse tooted, siis nad jõuavad kogu siseturule, aga samas nende sadamate asukohariikide koormus kontrollimisel on kõige suurem. kuidas ähm, sellest üle saada täna? I think that's uh, oh. ma usun et ähm, uuendatud tollikoodeks annab äh, hea võimaluse teha edusamme selles äh, valdkonnas ja keskne kliiringusüsteem on samuti praegu väljaarendamise protsessis. see tegelikult äh, toob endaga kaasa teatava revolutsiooni selles valdkonnas, sellepärast et äh, kui süsteem rakendub, siis äh, kaupleja ei pea enam oma kaupa registreerides tegema muud, kui esitama andmed äh, oma riiklikule tolliametile edusammud äh, keskses kliiringusüsteemis äh, mõjutavad äh, ka käibemaksu ja muid maksuvaldkondi. niimoodi on võimalik kauplejatel kõik asjaajamine teha oma riiklikus ametkonnas see kõik aga eeldab tugevat äh, koordineerimist ja koostööd liikmesriikide vahel. ma usun, et äh, rakendades ja jälgides nende projektide edu, me tugevdame nii tollivaldkonnas töötavaid institutsioone kui ka teisi institutsioone, kes vastutavad rahvusvahelise kaubanduse eest. härra Kreutzmann. meil on erinevad kontrollisüsteemid, Saksamaal näiteks maksustav, vastutavad liidumaad kontrolli eest, turukontroll on tõesti erinev, on ka mitmesuguseid nõrki kohti, mida te teete selleks, et parandada turukontrolli liikmesriikides, tänan. loomulikult äh, ei äh, saa me Euroopa Liidu tasandilt äh, sekkuda liikmesriikide sisemistesse pädevustesse, neil on täielik vabadus panna paika oma süsteemid, mis nende arvates on kohased. meie eesmärgiks on äh, hoolimata süsteemide mitmekesisusest tagada korralik ähm, koordineerimine ja infotehnoloogia arendamine on põhivahend mis võimaldab äh, koordineerimist liikmesriikide ametite vahel. minul on plaanis edendada seda arengut igati. loomulikult äh, võib äh, mõelda ka äh, ühiste tollikontrollide peale võib-olla tulevikus, aga see on tõesti selline pikaajaline perspektiiv, mitte tänapäeva küsimus. tänan äh, kolleegile ja ka komisjoni liikmetele, nüüd annan sõna tagasi eelarve kontrolli komisjoni esimehele. tänan, kolleeg äh, Harbour. ma annan nüüd kohe sõna volinik äh, Šemetale, kui ta seda soovib ning viis minutit äh, saab ta veel kokkuvõtteks. So thank you very much. suur tänu teiepoolsete küsimuste eest, mis te esitasite äh, selle kuulamise käigus ma usun, et äh, niimoodi me tõesti paneme alguse vastutavate komisjonide ja minuvahelisele dialoogile. avatud dialoog on ääretult äh, oluline, et lahendada probleeme ja väljakutseid, millega Euroopa Liit silmitsi on ma ei ole lihtsas olukorras, sellepärast et pean tegema koostööd kolme erineva komisjoniga, aga lähtun oma töös eelnevast äh, heast koostööst äh, eelarvekomisjoniga. hetkel ma olen ju vastutav just eelarve eest. loomulikult et ma kindlasti võtan selle kogemuse endaga kaasa ja tulevikus siseturu eelarvekontrolli ja majanduskomisjoniga teen sarnast koostööd. täna esitati mitmeid äh, häid küsimusi, tehti häid ettepanekuid äh, tuleviku kohta. on palju küsimusi, mida tuleb veel lahendada Euroopa Liidu kulude valdkonnas. olen valmis teiega koos töötama, sellepärast et välja pakutud kontseptsioonid ei ole lihtsad ja pärast läbirääkimisi kokkuleppeid on meil vaja täielikku parlamendi toetust, et need äh, ettepanekud äh, läbi suruda. veelgi keerulisem on olukord äh, maksude ja tollivaldkonnas maksunduses on meil ju vaja ühehäälsust otsuste vastuvõtmisel ja ka siinkohal sõltun teie toetusest, kui me tuleme välja uute ettepanekutega, mis on suunatud äh, siseturu äh, süvendamisele ja maksuparadiiside vastasele võitlusele ja rohelise maksustamise elluviimisele. on palju ideid ja projekte, mis praegu on veel väljatöötamisel ja kindlasti saab minu koostöö teiega olema lähedane, ma olen avatud äh, ideedele ja infovahetusele, mis on äh, seotud äh, minu portfelliga, ma usun, et selline avatus ja koostöövaim aitab meil võtta vastu need otsused, mis äh, edendavad Euroopa Liitu. suur tänu!